Rozpoczynamy ważny punkt. We should start. alustame koosolekuga. Proszę Państwa, rozpoczynamy wysłuchanie. austatud daamid ja härrad, alustame kuulamist ÜPP Tulevik täna astume olulise sammu meie töös ÜPP reformi teel, nagu te teate, meie raportöörid on proua Ester Herrans-Garcia. raporti teemaks on strateegiakavad, sealhulgas esimene ja teine sammas ning uus rakendusmudel, siis ka proua Ulrike Müller kes töötab horisontaalse määruse teemade kallal ja härra Erik Andriu, kelle teemaks on turuühise korralduse määrus. tänasel avalikul kuulamisel on meil ter-, terve rida eksperte kohal, kes esindavad erinevaid organisatsioone, komiteesid, asutusi, kõigepealt anname sõna kolmele eksperdile, härra Joosep Millerile, kes on endine Baieri põllumajandusminister, tere tulemast kõikidele teile. E, edasi e, saab sõna härra Jacques Carles, e, kes oli põllumajandusstrate-, on põllumajandusstrateegiate juhataja ning seejärel saab sõna härra Mattias Borst, kes on Baieri põllumajandustootjate assotsiatsiooni asepeasekretär ning seejärel saavad sõna külalised regioonide komiteest ja majandus- ja sotsiaalkomiteest, kõigepealt härra Guillaume Gross, kes on regioonide komitee raportöör ÜPP teemadel pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja kes on ka Prantsusmaa Occitania piirk-, piirkondliku nõukogu asepresident ning sõna saab ka äh, härra John Bryan, kes esindab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed liiget, äh, seal on NAT sektsiooni ja töötab ÜPP reformi teemadel. ja seejärel saavad äh, sõna komisjoni esindajad äh, põllumajanduse peadirektoraadist selgituste jagamiseks, millele järgneb saadikutega küsimuste ja vastuste voor ning lõpuks saavad taas kord sõna meie eksperdid ja raportöörid ja ka komisjoni esindaja. ning avalik kuulamine lõpeb eh, lühikese sõnavõtuga meie kolme raportööri poolt. ja nüüd ilma pikema jututa tuleme oma päevakorra juurde ja anname sõna härra Joosep Millerile. Teil on eh, maksimaalselt kümme minutit kõneaega. palun, sõna on teil ja vabandan ette, kuna mina pean hoidma ajal silma peal, siis ma tõesti ei saa lasta eh, kõneaega ületada, sest niivõrd paljud inimesed soovivad sõna ja kõik peavad selle võimaluse saama, nii et palun pidage kõik kõneajast, ettenähtud kõneajast kinni. ja siinkohal kümneks minutiks sõna härra Millerile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 aitäh! endisele ministrile oma kogemuste jagamise eest, oma mõtete, mõtetest meile rääkimise eest ning heade soovide eest ning nüüd härra Jacques Carlet Prantsusmaalt, põllumajandusstrateegia rühma esindaja. Teil on samuti kümme minutit. Oh, aitäh! mul on mõned slaidid ka, mida ma kasutan. ning äh, üritan jääda loomulikult nende kümne minuti piiridesse, millest te rääkisite. esiteks, me ei saa rääkida põllumajanduspoliitika tulevikust või ühisest põllumajanduspoliitikast ilma, et me vähemalt äh, lühidalt viitaksime olukorrale teistes suurtes põllumajandusriikides. siin on äh, andmed põllumajanduseelarvete kohta ning siin on näha kolm olulist arengut, esiteks Hiina eelarve on viis korda suurenenud kahe tuhandendate aastate algusest. Ameerika vastav eelarve on kaks korda suurenenud ning kokku Euroopa eelarve, sealhulgas Euroopa Liidu eelarve, on vähenenud oluliselt ning näeme, et kavad, mis komisjonil on aastani kaks tuhat kakskümmend seitse, toovad endaga veel täiendava vähenemise elaniku kohta ameeriklased kulutavad umbes viissada eurot inimese kohta Euroopas, aga ja Kanadas ja Hiinas umbes kakssada eurot äh, on toetus elaniku kohta ning äh, Hiinas samas on kolm ja pool korda elatustase madalam kui Euroopas, nii et eesmärk ei ole Euroopa eelarvet suurendada, vaid äh, eesmärk on avast-, arvestades ar-, avaliku sektori poliitikat üle maailma, tagada olukord, mis on konkurentsivõimeline, arvestades näiteks seda, mis Hiinas toimub mis äh, puudutab Euroopa eelarve arenguid, siis äh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, kui me lähtume komisjoni ettepanekust, jättes Ühendkuningriigi kõrvale, siis umbes kolmkümmend protsenti väheneb see summa. ehk siis äh, olukord teeb muret, sellepärast et on selge, et et see, kui meil on eelarvevahendid piiratud, siis teistele teemadele eh, vahendite eraldamine tingib põllumajandusvahendite vähendamise. kaks tuhat kakskümmend seitse aastani on näiteks see kaks äh, ÜPP praegu umbes viiskümmend protsenti kõigi Euroopa liik-, riikide kulutustest läheb põllumajandusse. nii et me, ma ei tea, kas siin saab lahendada mingite pisikeste ümberkujundamistega seda asja, siin on pigem üleval põhimõtteline küsimus ning ta, tahtsingi alustada oma äh, ettekannet Põllumajanduskomisjonis selle teema tõstatamisega. kui me mm, mm, võtame mingeid, äh, kui me uurime komisjoni kavasid aastani kaks tuhat kakskümmend seitse, siis lahti seotud toetused, ÜPP südames esimene äh, sammas, märgin, et esim-, ainus riik, kus eh, seda praktiseeritakse, on Euroopa praegu maailmas, ehk sisu, ehk sisuliselt lähtutakse põhimõtetest, mis on üheksakümnendate aastate põhimõtted, mille kohaselt mida vähem sekkutakse, seda rohkem põllumehed järgivad turusignaale. ning, ning kui need eh, turusignaalid tingivad hindade kukkumise ja ja tulude kukkumise nagu põllumeestele, nagu seda oleme juba näinud, siis see ei ole hea lähenemine millest rääkis härra Miller, rääkis vastutuse ülekandmisest. ning siin on tegemist vastutuse ülekandmisega, mis näitab Euroopa võimetust säilitada ühine poliitika selles valdkonnas, sellepärast et sisuliselt tahetakse liikmesriikidelt piiratud eelarve tingimustes jagada neid vähendatud rahasid kavade alusel, mis annavad mingid suunised. aga sisuliselt tähendab see erinevuste tekkimist riikide vahel ja üha vähem ühist poliitikat ning üha vähem vahendeid. ning lisaks sekkumised konkreetsetes sektorites, millest eh, näiteks eh, põl-, puu- ja juurviljade turul on, on omakorda, nendel on kehtestatud ülempiirid. mis puudutab artikleid kakssada üheksateist kuni kakssada kakskümmend kolm, mis annavad komisjonile võimalused reageerida kriiside puhul, ükskõik mis kriiside puhul, siis need artiklid on väga vajalikud, ent määruse ettepanekus, mille komisjon on esitanud, ei sisaldu midagi konkreetset ega, ega spetsiifilist äh, valdkondade puhul nende artiklite rakendamise osas ja selle juurde pöördume veel tagasi. olgu olukord missugune aga on, need kriisi haldamise vahendid on praegu ebapiisavad sellepärast et äh, põllumajanduses ei äh, ei äh, ole hinnad alati seotud tootmiskuludega ning tootmistoetused on sageli ebaefektiivsed ning tulemusnäitajad ei ole piisavalt täpsed, ehk siis me ei mõõda poliitikat õigete vahenditega. Euroopal on vaja keskkonnapoliitikat, mis on märksa edasipüüdlikum ning me ei saa keskkonnapoliitikat tuua põllumajanduspoliitika alla, sellepärast et see nõrgestab põllumajanduspoliitikat ja on ebapiisav ka keskkonnaeesmärkide seisukohast. missugused on need ettepanekud, mille me oleme formuleerinud? esiteks, eh, teises eh, sambas vähendada eh, vähendada kulutusi, meil on nüüd neli sammast, eh, mis on, mida on keerulisem mõista, esimene sammas räägib or-, kogu sektori korraldamisest, nõudluse, pakkumise korraldamist ning eh, ühistegevuse vormide tugevdamisest ning eh, järgmine uus sammas puudutabki kriiside haldamist, uus kolmas sammas äh, on sel-, konkreetselt äh, pühendatud keskkonna ja energeetika küsimustele ja uus neljas sammas puudutab äh, põlvkondade investeeringute uuendamist. ning äh, kõik see soovitakse rakendada ilma ühtegi täiendavat infot invest-, eurot investeerimata. lihtsalt pannes liikmesriikidele uued, uue vastutuse ja detsentraliseerides seda regulatsiooni Te võite ise neid üksikasju lugeda, aeg äh, läheb üsna kiiresti, praegune ÜPP arhitektuur ja vajalikud arengud on seotud kuue äh, määrusega, otse toetuste maaelu määrused, esimene sammas ja, ja siis ka strateegiliste kavade ja ühine määrus, säte, ühissätete määrus. komisjoni ettepanek on tuua strateegiliste kavade määrusesse, esimene ja sammas ja, ja siis eh, sektoripõhised sekkumised ning ühise turukorralduse määrusesse jätta kõik, mis puudutab eh, eh, võrdlushindu ja hindu turgudel ning kriiside hinda, kriiside haldamine teise määrusesse. meie ettepanek oleks lõpetada lahti seotud toetused ning muuta turukorralduse määrus kriisihalduse määruseks või kriisi ohjamismääruseks. see võimaldaks strateegiliste kavade alusel, mille töötavad välja liikmesriigid, säilitada Euroopa tasandil mingi vastutus ja mingi pädevus ning see oleks seotud põhiliselt just kriiside ohjamisega ning siia võiks lisada samuti ka toidutoetuse, ma meenutan, et toidutoetus on sada miljardit kokku dollarit kulutusi ning veerand nendest lähevad äh, Ameerika Ühendriikides otse põllumeestele ning äh, sama puudutab ka paindlikke biokütuseid. kokkuvõtteks märgin, et meie ettepanekud kriisi ohjamiseks ja riskide ohjamiseks on äh, koostatud nii, et, et nendega tugevdatakse esimest määrust, strateegiliste kavade määrust ja sektoripõhist sekkumist, mis praegu on piiratud kolmele protsendile esimesest sambast meil on vaja siia eraldada suuremad vahendid ning see on liikmesriikide pädevuses, ent nad peavad toimima Euroopa raamistikus ning lisaks ühise turukorralduse määrusest peaks saama määrus, mis hõlmab ühtlasi ka kriisi ohjamise ning äh, tsükli, tsüklite kõikumise koha, tasakaalustamise. artiklid kakssada üheksateist kuni kakssada kakskümmend kolm, mille põhjal komisjon delegeeritud või rakendusakti põhjal omab volitusi kriiside põhjal sekkuda ulatuslikumalt, siis sellega seoses tuleks kõigepealt täpsustada, mis kriisidega tegemist on, praegu seda tehtud ei ole. ning äh, määruse ettepanekus ei ole kaks tuhat kolmteist äh, määrusega võrreldes midagi uut. meil on vaja määratleda, mis alusel liikmesriigid panevad paika oma strateegilised kavad ja seda on neil väga raske teha, kui neil ei ole strateegilisi eesmärke ees Euroopa tasandilt ja tulemusmõõdikaid. kui Euroopa Liit sekkub, siis peaks ta sekkuma samade tulemusmõõdikute alusel, mis kehtivad liikmesriikidele. kokkuvõtteks on meil ka, oleks meil kaks suurt määrust. esimene määrus, mis puudutab riskide ennetamist ja ohjamist nii põllumeeste kui ka turu kui ka tootjaorganisatsioonide poolt ning teiseks praegune äh, strateegiliste Äh, kavade määrus, millest saaks kriisiohje määrus ja see võimaldaks luua lisaväärtust, aitäh. aitäh. nüüd härra Mattias Borst. kes on Saksamaalt äh, ja põllumeeste ühenduse asepeasekretär. aitäh! tahaksin nüüd vahepeal tervitada härra Hänegeni külalisi, kes on samuti ka härra Nikolsoni külalised ja härra Svoboda külalisi ka, kes on komisjoni aseesimees, nii et meil on Slovakkiast ja Tšehhist külalisi ning proua Meliori külalised ja härra Haiti külalised ka Äh, vabandan selle pärast, et kõigil ei ole istekohti, aga teema on väga huvitav. ja seetõttu on meil väga palju saalis viibijaid. rohkem kui tavaliselt. ning äh, proua Schneideril on ka külalised, vabandust, et unustasin. tervitame ka neid. nüüd läheme järgmise ploki juurde ettekannetest regioonide ja majandus- ja sotsiaalkomitee ettekanded, nendega teeme tihedat koostööd ja täname neid selle koostöö eest, esimesena saab sõna Guillaume Cross, kes on raportöör regioonide komitees äh, ÜPP kaks tuhat kakskümmend ja edasi teemal ning äh, on aseesimees äh, Occitania piirkonna, piirkondlikus nõukogus ja esimene, esimesena sõna, saabki sõna tema. Teil on kümme minutit samuti, palun. aitäh. härra esimees, suur tänu meid vastu võtmast täna ning meile sõna andmast, selleks et ma saaksin teile rääkida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ettepanekutest tulevase, tulevase ÜPP-ga seoses üritan keskenduda teatud teemadele, strateegilise plaani teemadele maaelu arengus, äh, põllumeeste tulu, otsetoetused on need teemad. juulis kaks tuhat seitseteist võtsime vastu suure enamusega regioonide komitees arvamuse ÜPP tuleviku kohta ning siis kutsusime Euroopa Liitu üles muutma ÜPP äh, õiglaseks, solidaarseks ja kestlikuks poliitikaks. komisjoni õigusloomealased ettepanekud meie hinnangul nendele eesmärgiseadetele ei vasta arvestades äh, seda, mis, äh, mis meil praegu toimub äh, bioloogilise mitmekesisuse, kliima ja muudes valdkondades. no mis puudutab komisjoni ettepanekuid, siis see seab ohtu regioonide võimekuse hallata ÜPP-d, nagu seda enne juba rääkisime. regioonidele jäetakse üksnes pädevus rakendada liikmesriigi tasandil vastu võetud kavasid ja kui FEADER-i niimoodi muudetakse, siis see eh, seab ohtu aastatega kogunenud eh, juhtimis, haldamispädevuse rakendamise võimalused. ei võimalda neid enam kohtadel rakendada ning on selges vastuolus komisjoni poolt deklareeritud eesmärkidega. võtmetähtsus, mis on Euroopa regioonidel eh, ÜPP rakendamisel, peaks meie hinnangul säilima ning seda peaks tugevdama see ongi sõnum, mille komi-, regioonide komitee nimel suunasin proua Köstingerile, kes oli mitteametliku põllumajandusnõukogu juht, kes juhatas mitteametliku põllumajandusnõukogu Viinis kahekümne neljandal septembril ning samuti rääkisin sellest ka kolmandal oktoobril Strasbourgis Euroopa Parlamendis, rõhutades regioonide rolli ÜPP juhtimisel ja härra Castro oli ka seal kohal muuhulgas äh, tegin ettepaneku, et äh, numbristatud tulemused või tulemusmõõdikud pandaks äh, strateegilistesse kavadesse sisse. näiteks võiks seal olla protsendimäär, mille võrra peaks suurendama mahepõllumajandusettevõtteid see peaks olema protsendimäär, mille võrra tuleks vähendada põllumajanduses kasvuhoonegaaside tootmist ja pestitsiidide rakendamist ning samuti ka rajatiste osas peaks vastav protsendimäär olemas olema. probleemid, mis seisavad äh, tulevase põllumajanduspoliitika ees, on parem tasa, parema tasakaalu saavutamine piirkondlikult ning äh, siin on regioonide komiteel suured mure, mured Äh, arvestades seda, et mm, maapiirkondades tuntakse ennast sageli hüljatuna ning äh, vaatamata sellele, et Lissaboni leping näeb ette territoriaalse tasakaalu põhimõtte, äh, tuleb tõdeda, et komisjon teeb ettepaneku vähendada kahekümne kaheksa protsendi võrra FEADER-i e-, eelarvet. nii et sisuliselt langeks peamine kärbe just põllumajanduseelarve õlule, olgugi et Maailmapank rõhutab, et oluline on teiste, teise samba toetuste säilitamine ning lisaks ei osaleks Fjaerder enam ühistrateegias, olgugi et meie hinnangul on vaja jätkata regulatsiooni ühtlustamist tõukefondide rakendamisel just läbi ühtse strateegia, selleks et hõlbustada nii ühiste kavade loomist kui ka nende rakendamist põllumajanduse ja maaelu arengus vastupidiselt sellele ÜPP ähm, lahti harutamisele leiame me, et komisjon äh, me, me näeme, et, et komisjon sisuliselt äh, suunab enamuse oma energiast ja võimalustest linnastutele ning äh, kui see niimoodi läheb, siis on väga raske maapiirkondade elanikele seletada, mis kasu neil Euroopa Liidust on. mis puudutab teist sammast, siis oleme me vastu esimese samba vahendit, äh, esimese, teisest sambast vahendite üleviimisele esimesse sambasse, oleme vastu vastavalt oma arvamusele äh, ettepanekule, mis puudutab äh, majandusriskide haldamist, mis sisuliselt annaks raha rohkem kindlustusfirmadele kui põllumeestele. mis puudutab kliima- ja terviseküsimusi, siis soovitame luua ühisfondi liikmesriikidele, millest seda toetada ning toetada jätkusuutlikke tootmismeetodeid. mis puudutab investeeringuid, siis eh, need, neil peaks olema eh, ülemmäär kümme protsenti teise samba vahenditest ja eelistada tuleks eh, väiksema keskkonnamõjuga investeeringuid. viisteist protsenti teise samba vahenditest peaks olema ICHN osas suunatud riikidele, kus seda on võimalik rakendada. mis puudutab tootmisviise, siis äh, soovitaksime liikuda mahepõllumajanduse poole, väiksemate ettevõtete poole, äh, kvaliteetsemaid tooteid tootvate ettevõtete poole ning rakendada mägipiirkondades põllumajanduslikku tootmist ja nii edasi. nüüd, äh, seoses tuludega põllumajanduses, paljud põllumehed ei teeni eriti palju ning noored suure tõenäosusega enam sellesse valdkonda ei lähe. eelmisel aastal meie komitee märkis, et turgude reguleerimine on odavam vahend kui pärast tagajärgedega tegelemine. ühise turukorralduse määrus, nii nagu komisjon praegu ettepaneku on teinud, näeb ette üksnes sektoripõhised liikmesriikide programmid, millest ei piisa selleks, et ennetada sektori kriise Euroopas piimasektori kriisi põhjalik analüüs, mida esitleti ka teie komisjonis, näitab, millisel määral on ebapiisavad praegu Euroopa tasandil meie käsutuses olevad vahendid. mis puudutab ühissätete määrust, siis eh, koos Euroopa Parlamendiga oleme me taotlenud, et et rakendataks tootmise piiramise meetmed Euroopas, kui turg on oluliselt häiritud. muuhulgas pakkusime välja ka seirekeskuse loomise, mis tegeleks äh, tootmiskulude jälgimisega. mis puudutab nüüd otsetoetusi, soovime, et siin jaotuksid rahad õiglasemalt ja lähenemine oleks solidaarsem. ning et äh, jõutaks sajaprotsendilise määrani kahe tuhande kahekümne seitsmendaks aastaks. kui komisjon järgiks meie ettepanekuid, siis siis kui komisjon on ka üritanud seda järgida, siis need kriteeriumid, millest ta on lähtunud, muudavad selle järgimise mm, sisuliselt ebaõnnestunuks. kolm, kui me, sest sisuliselt arvestatakse ainult palgatöötajate tööjõud, tööjõukulu. aga samas me Äh, me leiame et, et sada protsenti tööjõukuludest peaks äh, selle, selles ulatuses peaks saama toetust avaliku sektori poolt vajaduse korral. väga oluline on ka, et oleks ülempiirid paika pandud. kolmkümmend protsenti esimese äh, samba vahenditest peaks olema siin kasutatav ning ning see peaks olema kohustuslik liikmesriikides ka. mis puudutab eh, seotud makseid, siis on, on need eh, äärmiselt olulised kogu põllumajandusterritooriumi osas, muuhulgas karjamaad ning eh, see peaks olema seotud kestliku tootmise viisiga. kolmteist protsenti esimese samba vahenditest võiks olla siin see määr, mis säilib mis puudutab ökomeetmeid, siis äh, mul on hea meel näha siin äh, äh, kultuuride vaheldumise nõudeid, ent kui see asi jäetakse nüüd liikmesriikidele paika panna oma strateegilistes kavades, siis tõenäoliselt muutub olukord ebaühtlaseks. teen ettepaneku, et vähemalt kolmkümmend protsenti esimese samba rahadest selles vahendis peaks selleks eraldatama ning samuti, et meil oleks Eh, nimekiri niisugustest tootmisviisidest, mis eh, vastavad nõuetele. bioloogilise mitmekesisusega ja kliimanõuetega arvestamine on asi, mille, mis ei ole enam vabatahtlik, vaid see on kohustus meile. ning eh, lõpuks ka toetus VKE-dele põllumajanduses peaks olema kohustuslik, praegu on see vabatahtlik. loodan, et loodame, et teie komisjoni arvamus arvestab äh, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohti ning et Euroopa poliitika jätkuvalt pakub äh, põllumajandustele, põllumajanduses töötavatele inimestele ja maapiirkondades elavatele inimestele võimalusi toetuseks. aitäh! Bardzo dziękuję. W tej chwili poprosimy pana Johna Bryana, sprawozdawcę suur-suur tänu ja nüüd saab sõna härra John Bryan Majandus- ja Sotsiaalkomitee NAT sektsioonist, kes räägib meile ÜPP reformist ja teil on samuti kümme minutit sõnaaega. suur tänu, esimees. suur tänu, et äh, annate mulle võimaluse tutvustada ähm, Majandus- ja Sotsiaalkomitee NAT sektsiooni seisukohta. suur tänu viimastel aastatel tehtud töö eest, äh, tuues välja ÜPP olulisuse majandus-sotsiaalkomitee selgelt leiab, et äh, ühine põllumajanduspoliitika on olnud üks edukamaid poliitikaid Euroopa Liidus. Ehm, algusest peale, viiskümmend aastat tagasi, see on äh, panustanud Euroopas ühtsusesse, sidususse ja rahusse. tegemist on tõesti mitmefunktsionaalse poliitikaga, mis tegeleb äh, toiduga kindlustatusega, toidu suveräänsusega äh, see tagab viiesajale miljonile Euroopa kodanikule mõistliku hinna eest eh, toidukindluse. aga nüüd seisavad ees uued väljakutsed, kuidas täita kestliku arengu eesmärke, võidelda kliimamuutuste vastu, arvestades, et eh, elanikkond maailmas eh, suureneb kiiresti üheksast miljardist kolm miljardit hakkavad elama piirkondades, kus on veepuudus ehk toiduga kindlustatus on väga oluline küsimus ja, ja nõudlus ÜPP vastu on väga suur ja väljakutsed on väga suured ja nendega tuleb äh, tegeleda niimoodi, et eelarve oleks piisav kolmekümne kaheksa protsendine eh, toetuse, see vähenemine kahekümnene eh, on midagi sellist, millega meie Majandus-Sotsiaalkomitees nõus olla ei saa. kui me vähendame eelarvet, siis eh, suureneb surve siseturule ja, ja mm, seoses Brexitiga ja põllumajandustootjatelt ei saa nõuda, et nemad need kulud kinni maksaksid ja kannaksid seda koormat ja seda mitmekordselt. oma arvamuses ütleme selgelt välja, et ühine poliitika peab olema ühine, et siin ei saa ette näha mingit renatsionaliseerimist. majandus- ja sotsiaalkomitee usub ähm, kahesambalisse süsteemi ja me ei ole selle poolt, et siin on ette nähtud ülekanded teisest sambast esimesse sambasse seda on võimalik teha ainult sellisel juhul, kui liikmesriigid kaasfinantseerivad selliseid meetmeid. me toetame uut rakendusmudelit, mis võtavad aluseks komisjoni poolt välja pakutud üheksa strateegilist eesmärki ja arvestab ka kliimamuutustega, bioloogilise mitmekesisusega ja tagab elujõulised maapiirkonnad Mm, suurenenud mm, konkurentsivõime tuleb tagada, soodsad kaubanduslepingud mm, ja tuleb leida hea tasakaal toiduahelas. majandus-sotsiaalkomitee toetab lähimuspõhimõtet, aga me näeme siin ka teatud probleeme. komisjon peaks jätma alles aktiivse ja tegeliku põllumajandustootja eh, mõiste läbi, lähimus ei saa tuua kaasa olukorra, kus enam ei kehti võrdsed võimalused kõikidele, meile teeb muret see, mõningates liikmesriikides seatakse liigseid nõudeid juurde. kindlasti üks lahendus ei sobi kõigile ühtemoodi, kuna erinevates liikmesriikides, erinevates piirkondades on erinevad väljakutsed Ehm, kõrbestumine, mm, veepuudus, vajadus kaitsta ökosüsteeme, maastikke ja nii edasi ja nii edasi. eriti kõik need teemad, mis on seotud õhu, vee, pinnasega. meil on vaja tegelikku lihtsustamist, mitte seda, et bürokraatia suureneb põllumajandustootjate jaoks. meil on vaja mm, mõistlikumat ÜPP-d ja mm, meetmed ametitele tuleb äh, juurde panna selged äh, võimalused, kuidas seda kõike rakendada. nii et äh, oleks tagatud ühtsus, rahu ja et säiluksid maapiirkonnad Euroopa Liidus. strateegiakavad peaksid aitama saavutada komisjoni eesmärk, keskendudes riigipõhistele väljakutsetele, mitte ei suurendaks bürokraatiat põllumajandustootjate jaoks. majandus- ja rahandus äh,, sotsiaalkomitee äh, toetab äh, ülempiiride seadmist. me, me ei usu, et äh, toetused vabatahtliku ökosüsteemi jaoks peaksid olema piiratud uus, uuel ÜPP-l on kõrgem ambitsioonikus Ehm, e-, eelarvevahendid on ette nähtud eh, kliimamuutuste vastu võitlemiseks, eh, keskkonnakaitse jaoks. majandussotsiaalkomitee toetab eh, tootmiskohustusega seotud toetusi, eriti on see oluline haavatavates piirkondades ja sektorites, tuleb rohumaa toetused säilitada selleks, et parandada ka süsiniku sidumist ja toetada bioloogilist mitmekesisust, tuleb keskenduda tõesti noortele, et toimuks põlvkondade uuenemine ja teise samba raames tuleb loomade heaolu toetusi suurendada majandus- ja sotsiaalkomitee leiab, et põllumajandus mängib väga olulist rolli ringmajanduses, korduskasu, korduskasutus, vee ärakasutamine, päikeseenergia ärakasutamine, madala süsinikuheide saavutamine, kõik väga olulised. ÜPP peaks takistama süsinikuleket, toitu tuleb toota tõesti süsiniku mõttes nii efektiivselt kui võimalik. toidustandardit ei tohi alandada, sanitaar, taimetervise standardid ja kaitse on väga oluline ja, ja siin tuleb märkida seda, et näiteks kaubavahetuslepingud Mercosuri riikidega ei taga sellist võrdväärsust, kus standardid on madalamad. Mm, edu sõltub eelarvevahenditest, eelarvet ei tohi kärpida, samas suurendades bürokraatlikke nõudeid põllumajandustootjatele meil on vaja mõistlikke strateegiakavasid, mis arvestavad liikmesriikide eripäradega ja aitavad komisjoni üheksa strateegilist eesmärki liikmesriikides ka ellu rakendada, aitäh! suur tänu! ja nüüd võiksime anda sõna komisjoni esindajale, kui nad on valmis vastama kõlanud märkustele, kui nad soovivad midagi omalt poolt selgitada, siis selline võimalus nüüd teil on. ja kui soovite, võite saada sõna nüüd ja loomulikult on võimalus teil saada sõna ka pärast seda, kui saadikud on sõna saanud. asepeadirektor, kas te soovite kohe nüüd vastata või soovite sõna pigem hiljem? Maybe later. Thank you very much. Uh, But uh, no more less uh, like ten minutes. Ten minutes, okei okay.. ja jällegi, kõneaeg on piiratud kümne minutiga, aitäh, esimees, kõigepealt olen teile väga tänulik selgituse eest, ettekannete eest aitäh, et te olete kuul-, kutsunud nii palju erinevaid inimesi täna siia kuulamisele ja suur tänu, et annate ka komisjonile võimaluse kommenteerida teatud küsimusi. viitan äh, vaid strateegiakavade määrusele ja kolleeg äh, räägib äh, horisontaalmäärusest ja turuühtse korralduse määrusest. mina ei puuduta eelarve küsimusi, kuna Ehm, nendest räägitakse MFF-i kontekstis, mitte ÜPP kontekstis, siiski MFF-i arutelude puhul eh, riigipead, valitsusjuhid ja, ja mm, rahandusministrid ehm, otsustavad võib-olla siis säilitada ÜPP eelarve. Ehm, meie seisukoht põhineb väga põhjalikul konsulteerimisel kõikide huvipooltega, sidusrühmadega äh,, Ehm, komisjoniga, Euroopa Parlamendiga, liikmesriikide parlamentidega ning eh, nende konsulta-, konsultatsioonide käigus me saime terve rea mõtteid, mida me võtsime aluseks. kõigepealt pakkusime välja esimest korda eh, sidusa ÜPP meetodi ühtse strateegiakava raames, kus on kokku pandud otsetoetused, turu sekkumised, sektoripõhised tegevused ja maaelu arengu aspektid tõepoolest, komisjon tegi ettepaneku luua üks, just ühe ÜPP kava liikmesriigi kohta. selle kava väljatöötamisel tuleks arvestada piirkondade eripärasid ja piirkondade rolli selle kava ülesehitamisel ja haldamisel. me leiame, et selline ettepanek annab piisava mänguruumi, et kõige sellega arvestada ja ka piirkondlikud omavalitsused saavad oma rolli säilitada sellisel juhul ÜPP kavade ellurakendamisel. mis puudutab äh, uut vastutuse jaotust, siis tõepoolest oleme teinud ettepaneku jätta vähem alles Euroopa Liidu tasandile ja ähm, suunata rohkem liikmesriikide ja piirkondade tasandile, anda rohkem paindlikkust juurde see ei tähenda seda, et äh, toimub ÜPP renatsionaliseerimine, me soovime säilitada võrdsed ähm, mängureeglid kõigile, me tahame säilitada ühtsed elemendid, mis on välja pakutud ÜPP kavades. Ähm, me tahame alles jätta sellise raamistiku kindlate elementidega, jättes samas piisava paindlikkuse ja lähimuse liikmesriikidele, et nad oma strateegiakavades saaksid arvestada oma riigi eripäradega selleks, et suunata toetus just äh, nendele valdkondadele, mis nende jaoks kõige tähtsamad on. mis puudutab uut rakendusmudelit, siis oleme teinud ettepaneku ähm, võtta aluseks nüüd äh, tulemuspõhise lähenemisviisi. kolleeg räägib sellest täpsemalt. veel üheks oluliseks elemendiks ettepanekus on ähm, uus kliima ja keskkonna aspekt, mis äh, tugineb tingimuslikkusel ja see tingimuslikkus tagab võrdsed võimalused kõikidele liikmesriikidele, aga igal liikmesriigil on võimalus need tingimused tõlgendada oma riiklikeks standarditeks, arvestades oma riigi eripäradega. teiseks kihiks on ökotingimuslikkus esimese samba raames, mis on kohustus liikmesriikidele, aga vabatahtlik põllumajandustootjatele olen saanud aru, et, ähm, et ollakse mm, mures, et mida liikmesriigid äh, selle tingimuslikkuse alla äh, kirja panevad. ma tean, et mitmetes liikmesriikides on juba oma sertifitseerimiskavad ja mitmed sellised elemendid, mis, mis sobivad selliste ökokavade jaoks. kolmandaks elemendiks on kohustused, mida kasutatakse äh, kliima, keskkonna, loomade heaolu jaoks, mis täiendab kahte esimest. igal liikmesriigil on piisavalt paindlikult selleks, et mängida nende kolme elemendiga, selleks, et ehm, näidata üles suuremat ambitsioonikust eh, kliima ja keskkonna teemade suhtes kolmekümneprotsendiline erandite eraldamine kulutustele teise samba raames, neljakümneprotsendiline kulutuste siht kliimameetmete jaoks ÜPP raames ja on muidki võimalusi ette nähtud nende elementide läbi, mille me oleme ette näinud tingimuslikkuse all. loomulikuks üheks elemendiks ähm, oli paremini suunata toetust, tagada sissetulekutoetus meie põllumajandustootjatele, kuna e, endiselt on suuri lünki e, palkade mõttes, e, sissetulekute mõttes põllumajanduses ja muudes sektorites. nii et on sellised ümberjaotatavad toetused. kiiresti tahaksin peatuda veel paaril elemendil. Öeldi, et et komisjonile antud liiga palju pädevusi delegeeritud rakendusaktide mõistes. komisjon kaalub ainult seda, mis on vajalik, loomulikult eh, siin on kaasotsustusmenetlus ja meil tuleb arvestada ka mm, seda, kuivõrd keeruline on kaasotsustusmenetlus ja osad asjad eh, saab välja jätta eh, põhiaktist. Mm, aga siinkohal peatuksin ja jätan aega ka kolleegile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 suur tänu. oleme nüüd e, kuulanud e, ülevaate kahelt ase peasekretärilt ja direktor Nihalt ning nüüd anname sõna meie raportööridele, igalühel on kolm minutit kõneaega. et e, jagada oma muljeid vastuseks sellele, mida me täna oleme kuulnud, ma ei palu teil oma äh, Ähm, raporteid tutvustada, vaid äh, ootan reaktsiooni kuuldule. Ähm, ma oleks oodanud, et meile oleks antud kümme minutit, see mind üllatab, meie saame nüüd vähem kõneaega, aga noh, olgu sellega, kuidas on. rohkem aega ei raiska. Äh, mina olen raportöör äh, strateegiakavade küsimuses ja kõigepealt ma tahaksin rääkida teile sellest, kuidas mina seda dokumenti näen. Mm, dokument peab Eh, tagama ühise põllumajanduspoliitika, see peab olema ühine, ÜPP-l on vaja rahastust, komisjon ei tahtnud peatuda rahastuse küsimusel, aga mina soovin seda teha, sest see on võtmetähtsusega küsimus. tervitan teist sõnavõtjat, kes rääkis sellest, et ÜPP-l ei ole piisavat eelarvet võrreldes muude piirkondadega maailmas mulle tundub, et meil on vaja piisavat rahastust, kui me soovime saata selge poliitilise sõnumi välja. Mm, siin on äh, teatud mõttes tegemist lõksuga. Äh, öeldakse, et äh, hääletage ÜPP küsimuses, ilma et räägitakse eelarvest. kõigepealt tuleb ähm, otsustada, kui palju, kui suur on eelarve ja siis on võimalik vaadata, mida sellega on üldse võimalik teha. nii et siin on saadetud vale sõnum välja ning edasi mõte võtta raha teisest sambast ja suunata see eh, muudele piirkondlikele mm, fondidele. ütlen seda komisjoni esindajatele Põllumajanduse peadirektoraadist. oleme kuulnud, et on neid, kes eh, ütlevad, et, et eh, põllumajanduse peadirektoraadi osad inimesed mõtlevad teistmoodi kui volinik, aga ÜPP raha on ÜPP raha, seda ei saa ähm, Ehm, suunata muudele poliitikatele kui põllumajanduspoliitikale ja see toob mind ÜPP põllumajanduse osa juurde. meil on eh, esimene sammas, eh, turgude korraldus ja ka maaelu arengupoliitikad, aga need tuleb eh, siduda põhieesmärgiga, milleks on elu säilitamine maapiirkondades, seal piirkondades, kus elavad põllumajandustootjad, põllumajandusloomad ja nii edasi. ja tulles nüüd tehnilise osa juurde, siis meil on vaja ühiseid eeskirju, komisjon püüab anda nii-öelda lähimust ehm, paindlikkust liikmesriikidele, aga see ei jäta alles enam meie ühist poliitikat, ühisest poliitikast ei ole enam siis juttugi. ja seda ei tohi lasta sündida me kuulsime, et äh, ÜPP võib äh, anda võimaluse ähm, kanda üle vastutus. me ei räägi siin vastutuse ülekandmisest, vaid, äh, vaid kogu otsuse langetamise pädevus on üle antud, erinevad liikmesriigid võivad liikuda eri suundades ja kaob ära see ühine põllumajanduspoliitika. nii et eh, meil on vähem ühine põllumajanduspoliitika vähemate ressurssidega, ehk enam ei saa rääkida ühisest põllumajanduspoliitikast. et meil oli ettekirjutav süsteem, millel olid abikõlblikkuse eh, nõuded, eh, nüüd täiesti uue poliitika suunas toimumas on täielik paradigma muutus. me oleme püüdnud pidevalt põllumajandustootjate sissetulekuid parandada. E, miks meil reformi oli vaja, meil on vaja lihtsustamist, aga on üks lihtsustamise meede, mida keegi ei maini. tehkem ühte asja, piirakem dokumentide hulka, mida põllumajandustootjad ja aretajad peavad igal aastal esitama. ärge, ärme sunnime neid nii tihti dokumente esitama see oleks revolutsioon, revolutsiooni on lihtsustamine, kui me ei nõuaks kõiki neid dokumente nendelt enam. miks mitte sellest alustada, nüüd äh, tegeliku põllumajandustootja mõiste, see on võtmetähtsusega küsimus ja ka noore põllumajandustootja mõiste, kuidas neil leida noori põllumajandustootjaid võib-olla ei saa enam defineerida nii, nagu me seda tegime kakskümmend aastat tagasi Ehm, ehm, muljetavaldav oli see, mida regioonide komitee eh, esindaja ütles eh, ülempiiride küsimuses, et kas need peavad olema vabatahtlikud, kohustuslikud, kuidas see ümbersuunamine toimib, aga üks asi, milles ma olen kindel, on see, et eh, me peame mm, väga selge ÜPP dokumendi välja töötama ka naiste rolli osas ÜPP-s nii et äh, ka mina kavatsen töötada selles suunas, et meil on vaja majanduslikke näitajaid ja nii edasi, äh, selleks, äh, et, et välja tuua ka naiste roll. vabandan, et nii pikalt rääkisin. mikrofoni palun. jah. kui me saime komisjoni ettepaneku, siis toimus ka poliitiline arutelu, nüüd on meil konkreetsed äh, ettepanekud, konkreetsed teemad ja püüan siis sellesse raamistikku jääda täna. nõustun kõige sellega, mida siin räägiti, aga nüüd me vaatame asjale tehnilisest vaatenurgast lähtuvalt. Pro-, härra Andrew, palun. Garcia révèle, s'il en était besoin, que euh, nous ne sommes pas d'accord me ei ole päri komisjoni ettepanekuga. mis oli, mida oli komisjoni poolt hea meel kuulda, oli see, et, et oleks valmis kokku kutsuma eksperdid üle Euroopa. aga samas komisjoni ettepanek on loetav nii, et kõike tuleks muuta, aga miski ei tuleks muutu-, miski ei peaks muutuma nii et sisuliselt komisjoni vastus on, et suunda ei muudeta. ja kolleeg Erans Garcia ettepanek, ettepanekut ei ole arvestatud, nii et praegu tehtud ettepanek igal juhul ei vasta äh, sellele, mida vaja on. ja sellele, mida eksperdid ütlesid. meie oleme siin põllumajanduskomisjonis, Euroopa Parlamendis ja me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast, üle kogu mandri poliitikast, mis mõjutab ka maailma olukorda. ning algusest peale me oleme öelnud, et me ei ole päri komisjoni ettepanekuga, sellepärast et komisjoni ettepanek ei vasta sellele, mis poliitiliselt mängus on ja majanduslikult ning territoriaalselt mängus on. ning seda peaksid kuulama kõik, keda see arutelu puudutab. et ülemaailmses plaanis rääkides peame hakkama märkima, rääkima hindadest ja kui on mingi nõrk koht komisjoni ettepanekus, siis on see just eh, esmajärjekorras see. me oleme järjest kuulnud sellest, kui, kui kõikuvad on hinnad ning komisjoni poolt ei ole meil mingeid ettepanekuid tehtud selles plaanis. nii et sisuliselt ei ole meil praegu tegemist mingi reformiga, see ei ole ei edasipüüdlik ega perspektiivikas, see on puhtalt halduslik reform sisuliselt mängitakse vastutus ümber Euroopa tasandilt liikmesriikide tasandile ning see ongi, tundub, et komisjoni poolt välja pakutud reformi ainus sisu. ja see, aga see ei ole see, mida meil praegu vaja on. seoses eelarvega, mis on suunatud põllumajandusele ja toidutootmisele, näeme me, et, et kuidas Euroopas vähendatakse seda eelarvet ja see ei vasta sellele, mis meil vaja on selles äh, sektoris me oleme siin Euroopa Parlamendis, Euroopa Parlamendi saadikud ning äh, meil on vaja strateegiat, üldisemat strateegiat, tulevikku vaatavat strateegiat. sest kaks tuhat viiskümmend on meil planeedil juba üheksa miljardit inimest, kümme miljardit inimest ja mängus on väga palju. me ei saa äh, mõelda ja kolleeg Dess on sellest rääkinud ka me, e, need e, mängus on midagi märksa enamat toidu tootmisega seoses, me peame mõtlema sellest, mis saab kolmkümmend aastat, kolmekümne aasta pärast. ja mis saab ka kümne aasta pärast. kui me ei suuda reaalselt tõsiseltvõetavat sisulist strateegiat e, välja pakkuda, siis siis seisame lõhkise küna eest, nii et äh, mul on hea meel, et, et eelkõnelejad on välja toonud need probleemid. ja ma loodan, et äh, need muudatusettepanekud, mis, mida esitatakse, võimaldavad meil ümber struktureerida sisuliselt selle põllumajanduspoliitika selliseks, nagu Euroopa Liidul seda vaja on. Te panete mu raskesse olukorda. ma pean äh, korrigeerima nii mõndagi, mõndagi punkti. härra Andrei unustas äh, ühise turukorralduse aspekti, äh, mis on siis sisuliselt raport, millega te ju töötate. on hea. no me ei tohi liigselt kritiseerida loomulikult, aga ei tohiks ka jätta kiitmata seal, kus seda vaja on kui tahate, et ma räägiksin, te, te, te ei tahtnud, et ma räägin raportist, kui te tahate, et ma räägin raportist, ma võin seda teha. ütleb härra Andrei. jaa. hüva. aitäh! nüüd eh, on meil võimalus esitada küsimusi meie ekspertidele ja samuti ka komisjoni liikmetele, samuti ka meie raportööridele. alustame kõigepealt küsimuste ja märkustega koordinaatoritelt, kõigepealt härra Dess, kaks minutit. aga teda ei ole. kolleeg Kaputo kaks minutit. aitäh raportööridele nii mõneski mõttes. Nad toetasid minu mõtet selle kohta, et see reform vajab parandamist samale järeldusele olen ka mina jõudnud, olles neid dokumente mitu nädalat uurinud. üks kolleegidest ütles, et reform ei ole piisavalt edasipüüdlik ning meie ka seadusandjana peaksime üritama omalt poolt seda muuta, et see oleks piisavalt edasipüüdlik. suurim probleem, mis meie ees seisab, on on säilitada põllumajanduspoliitika ühisus ning vältida seda, et see poliitika läheb tagasi liikmesriikide kätte. ning äh, seda sisuliselt kinnitas komisjoni ettekanne. arvestades seda, tuleb meil võtta meetmeid selleks, et paika panna kohustuslikud meetmed kõigis kavades. näiteks asi, mis, asjad, mis puudutavad noori põllumehi, otsetoetusi, väikeettevõtteid, väiketalusid. ning samuti on minu hinnangul vaja ja me rääkisime sellest fraktsioonis ja tänan Paolo de Castrot tema panuse eest selle definitsiooniga seoses, aga meil tuleks äh, paika panna terve rida tegevusi või praktikaid, mis defineeritakse Euroopa tasandil selleks, et äh, need strateegilised kavad liikmesriikides, mis vastu võetakse, vastavad kõigile olukordadele liikmesriikides ning tuleb samuti vähendada miinimumini rakendus- ja delegeeritud aktide arv. Need on kõige olulisemad punktid. millest ma tahaksin rääkida ja mille kohta ma tahaksin kuulda ekspertide arvamust. härra Tess. aitäh ning äh, pöördun omalt poolt äh, Iiri põllumeeste esindajate poole, kes rääkis mitu korda oma ettekandes kliimamuutustest ja sellest, et kõik peab olema süsinikuneutraalne. mul tekkis küsimus, kas tema põllumeeste organisatsioon Iirimaal on tegelikult arutanud, mida see sisuliselt tähendab? sest see tähendab, et nad peavad kasutama oma traktoreid ju vähem, et äh, vähem oma, vähemat CO2 heitmeid põhjustada, kui nad soovivad vähem metaani õhku paisata, peavad nad vähendama oma põllumajandusloomade arvu, kui nad soovivad eh, nitraatide pinnasesse paiskamist vähendada, siis nad peavad samuti vähem teatud kultuure kasvatama, et kas nad on ikka selle läbi mõelnud ja kas see raha, mis sellega kaasneb, hüvitab kõik selle? Merci, Monsieur le Président. aitäh Äh, minu küsimused on suunatud natuke kõigile, aga konkreetselt komisjonile, ise olen ka põllumees ning rõhutan, et et midagi ei muutu ühises põllumajanduspoliitikas, sest lihtsustamist ei ole me endiselt näinud, vaatamata sellele, et Brüsselis on sellest vahet pidamata räägitud. Äh, põllumehed, põllumehed peavad läbima selle kontrollide kadalipu iga aasta, uus ühispõllu, ühine põllumajanduspoliitika äh, kas see Ehm, lihtsustab olukorda, ei lihtsusta. kas see äh, aitab meil paremini elada maapiirkondades, ei. kas see vähendab äh, tootmist, ei, vabakaubanduslepingud kehtivad endiselt, äh, ebaaus konkurents on eda-, edasi lubatud, sisuliselt on meie seadusandjad hüljanud meie põllumajanduse Äh, meil on enesetappe põllumajanduses äh, palju, kaks, äh, kaks põllumeest päevas soovitav, sooritavad meile enesetapu. ning kolmekümne tuhande võrra on vähenenud põllumajandusettevõtete arv Prantsusmaal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ning hoolimata sellest, et meil on palju hääli parlamendis, kes kritiseerivad seda põllumajandust, siiski paljud neist hääletavad selle ÜPP poolt. Tej chwili przechodzi do wypowiedzi pani panów posłów aitäh, nüüd meie liikmed, poolteist minutit kõigepealt härra Eldes. Äh, aitäh, daamid ja härrad. meil on palju muresid seoses nende kolme määruse ettepanekuga põllumajanduspoliitika valdkonnas. ettepanek eelarvet vähendada on vastuvõetamatu see väliskompensatsioon ei ole õiglane, ma ei ole nõus ka ülempiirmääraga Euroopa Liidu tasemelt makstavate toetuste osa ning samuti ka äh, ka niisutussüsteemide parandamise toetus ei ole lahendatud. Need on üksnes mõned tekkinud küsimustest. kõige suurem probleem meie hinnangul on seotud selle ettepanekuga, mis, mis seob kõik komisjoni eelneva heakskiiduga otsetoetuste vallas. Euroopa Kohtu praktika ütleb meile selgelt, et ainult Euroopa Liidu seadusandlikud kogud saavad võtta vastu otsuseid eh, aluspõhimõtete kohta Euroopa Liidu oluliste poliitikate dokumentides, näiteks C kolm viiskümmend kaks murd kümme kohtuasjas punktid kuuskümmend neli, kuuskümmend viis Euroopa Kohus ei saa otsustada, missugused põllumehed saavad otsetoetusi ja missugused mitte, nii et missugused kriteeriumid peavad olema täidetud selleks. sest see on meie põllumajanduspoliitika oluline osa. Nad ei saa hakata nõukogu ja parlamendi eest otsustama ja me ei saa lasta neil seda teha, seetõttu oleks mul väga huvitav kuulda, mida härra Miller sellest arvab, aga loomulikult oleks huvitav ka teiste ekspertide hinnang. Obrigado eh, e agradecia desde já eh, as apresentações dos, dos intervenientes ja e queria debruçar sobre a questão geracional. aitäh! tahaksin esitada küsimuse põlvkondade vahetuse plaanis, mis on meie riigis väga oluline, sellepärast et meie põllumehed on ühed vanemad Euroopa Liidus ning seetõttu on ülioluline et rohkem noori tuleks põllumajandusse selleks, et meil toimuks põlvkondade vahetus. olgugi, et meil on siin meetmeid, mis on suunatud noortele põllumeestele selles äh, reformipaketis, tundub mulle, et teha on vaja enamat. iseäranis piirkondades, kus on eripärased piirangud veel selles plaanis, nagu ääremaad, kus on eri, erilised probleemid, mis äh, rakendavad, raskendavad noorte tulekut põllumajandusse. näiteks see pensioni, äh, pensioniiga, sellega tuleks arvestada oodatav pensioniiga ning ma tahaksin kuulda, kas sellele on mõeldud ja mida me saaksime teha selleks, et edendada põlvkondade vahetust põllumajandussektoris, aitäh! kolleeg Buda. aitäh! ekspertidele nende ettekannete eest. mina oleks oodanud rohkem lahendusi nende poolt, sellepärast et probleemid ja mured, millest me kuulsime, neid on kirja, kirjeldatud juba piisava põhjalikkusega, nii et seetõttu huvitaks ekspertide poolt pigem lahendusvõimalused. tahaksin küsida härra Millerilt, mida ta arvab äh, aktiivse põllumehe definitsioonist, sest see on küsimus, mis on teravalt üleval kõigis liikmesriikides selle mõiste defineerimine. aktiivne põllumees või tegev põllumees peab olema peamine äh, abisaaja põllumajandusfondidest. ning äh, kuulaksin ekspertide poolt ka huviga seda, mida nad arvavad rohestamismaksetest. praegu me räägime piirmääradest nendele maksetele. paljud liikmesriigid, sealhulgas Rumeenia, on niisuguste piirmäärade vastu samas ütleme me, et põllumehed peavad saama tasu oma jõupingutuste eest muuta oma tegevus rohelisemaks. kas need maksed tehakse nüüd kuuekümne tuhande või saja tuhande eurose piirmäärani, see ei ole kuigi selge, aitäh. kolleeg Tolkmann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 presentations uh, uh, to our guests uh,. I am convinced. suur tänu külalistele ettekannete eest. Need on tõesti need küsimused, mis meile kõigile huvi pakuvad ja siinkohal minu küsimus meie ekspertidele ja ka komisjoni esindajatele. nõustun äh, selle põhieesmärgiga, et tulevane ÜPP peaks tugevdama panust, Euroopa panust selleks, et kaitsta keskkonda ja võidelda kliimamuutuste vastu. ja selles osas, mida arvate teie, eksperdid ja Euroopa Komisjoni esindajad, mida te arvate komisjoni ettepanekust kaasata keskkonnamaksed eh, suurte põllumajandustootjate piiride alla. ma kardan, et need suured ettevõtjad äh, kaotavad siis motivatsiooni, et nad soovivad täiendavalt äh, ja jätkuvalt äh, osaleda selliste meetmete rahastamisel, kui selline piirang peale tuleb. ma kardan, et, et nii võib juhtuda, aga ootan teie vastust. Uh, thank you very much uh,. Thanks for. aitäh ütleb härra Flanagan, suur tänu huvitavate ettekannete eest, tõesti Baieris on endiselt palju väikesi põllumajandustootjaid. ja, ja nad, mul on hea meel, et see olukord ei ole muutunud. ma kuulen paremalt, et, et vaja on kõike põhjalikult muuta ja, ja vasakult, et asi ei ole eesmärgipärane Ehm, kas on siis valik, et tuleb renoveerida väga halvas seisus maja ehm, et, et või on ehm, siis õigem kõik lammutada ja alustada nullist, see on küsimus meile kõigile siin. me oleme mm, rääkinud ja rääkinud ja rääkinud siin aastaid sellest, mis toimub, kuidas aidata äärepoolsemaid mägipiirkondi, kuidas kaitsta põllumajandust, kuidas võidelda kliimamuutuste vastu ja nii edasi ja nüüd mul tekib küsimus. nüüd alati, kui me püüame pöörduda komisjoni poole, et nad kuulaksid, mida inimesed arvavad, siis tõesti tekib nüüd küsimus, et kus te olete olnud? see ettepanek, mille te olete esitanud, ei ole see, mida inimesed on soovinud, kui te neid kuulaksite see mm, ülempiir tähendab, ei tähenda mitte ümbersuunamist, vaid, vaid, vaid just seda, millest eksperdid rääkisid. kust te võtate kõik need ideed, kust te arvate, et inimesed soovivad seda, mis te olete välja pakkunud, mina ei soovi vähemalt. ja, ja nüüd seada ohtu ÜPP eelarve igaveseks ajaks Eh, kui te vähendate eelarvet, siis muutub eh, poliitika vähem elujõuliseks, mitte paremaks.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 Merci, monsieur le président. Moi aussi, je voudrais... Euh, euh, suur tänu, juhataja. tahaksin tänada eksperte ettekannete eest ja pöörduda komisjoni esindaja poole. komisjon ei reageeri majanduslikule olukorrale, millega seisavad silmitsi paljud põllumajandustoodete tootjad selge on see, et meil on vaja reforme, aga välja pakutud reformid ei aita lahendada neid probleeme, mis praegu turgudel on. täna hommikul me hääletasime vahearuannet, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. enamus muudatusettepanekutest puudutasid seda, et ei olda nõus komisjoni muudatusettepanekutega eelarve osas. mured on seotud sellega, et vähenevad toetused maaelu arengusse ja ka esimesse sambasse, meil on vaja investeerida, tuleb vastata kliimamuutuste probleemile, rahvatervishoidu säilitada ja selle jaoks on meie põllumajandusel vaja selget perspektiivi, stabiilsust Mm, sellist poliitikat, mis aitab äh, toime tulla eesseisvate muutustega ja väljakutsetega. kutsun üles komisjoni toetama mm, seda ambitsiooni, mida meie oleme väljendanud ja ootame Euroopa põllumajanduselt. härra Neko. Исках да взема отношение. А, в три насоки искам да се изкажа днес. Ehm, suur tänu. Ehm, tegelikult see küsimus, mida soovisin esitada, need küsimused on ka juba kõlanud, tahaksin peatuda kolmel punktil. me võtsime vastu raporti, mis puudutab põllumajandust, aga meie ettepanekule peaks lisanduma ka vajalikud vahendid, üle kaheksakümne 80 protsenti äh, on vaja äh, nii-öelda toetusi suurendada ja seda ka mesinduse jaoks. Äh, just niisutusele tuleks need suunata. läbi tuleb viia konkreetsed uuringud sellega seoses ning põllumehi tuleb toetada selleks, et neil oleks võimalik niisutada oma põlde. me oleme sõlmimas kokkuleppeid kolmandate riikidega, aga tegelikult langevad need suures osas just, tehakse põllumeeste arvelt. võtame näiteks kas või loomakasvatuse Need kokkulepped võivad seada tugeva surve alla meie loomakasvatajad. ja me peaksime paremini eh, kujundama oma poliitikat niisugustes valdkondades. praegu suures osas meie territooriumist nõuavad põllumehed seda, et nende tööd toetataks. et neil oleks just majanduslik toetus. me näeme, kuidas ajaga on hektaripõhised toetused muutunud äh, äärmiselt oluliseks tuluosaks, isegi kui põllumeestel läheb hästi, noh, välja arvatud mõnedel erandlikel aastatel. seoses kõlanud ettekannetega on mul üsna tehniline küsimus seoses rahastamisreeglitega. et kuidas oleks võimalik kujundada, see on, see on küsimus härra Kallile äh,, et kuidas oleks võimalik õiguspäraselt piisavalt eraldada avalikku raha, mida oleks võimalik kasutada siis, kui põllumajanduses on kriis. sest praegu on kriise väga erinevaid, millega Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on pidanud silmeti, silmitsi seisma ning Eh, võib lihtsalt tekkida olukord, et, eh, et teistele kriisidele kulub raha ära ja kui tuleb põllumajanduskriis, siis eh, raha ei ole. kuidas oleks võimalik õiguslikult kaitsta põllumajanduskriisi lahendamiseks või ohjamiseks eraldatud rahasid niisuguste kasutuste eest? kolleeg Peiu. aitäh. minu küsimus on seotud selle tsentraliseerimist puudutava küsimusega strateegiliste kavade osas. kui meil on kakskümmend seitse strateegilist kava, kuidas on meil võimalik tagada, et säilib mingi kontrollivolitus Euroopa Parlamendi poolt sellele uuele põllumajanduspoliitikale, mis hakkab rajanema kahekümne seitsmele strateegilisele kavale. ning samuti tahtsin küsida, kuidas siis need kakskümmend seitse strateegilist kava et kuidas oleks võimalik, kuidas on ette kujutatav üldse, et need ei, ei venita neid makseid põllumeestele ning ei vaja täiendavat finantseerimist selleks, et, et seda bürokraatiat lahendada ja sisuliselt kaugeneb see kõik ühise põllumajanduspoliitika algsetest eesmärkidest. ning nüüd teise sambaga seoses. regioonidel on oma erinevused ning äh, oma haldus mis puudut- ja oma määratlused, mis puudutab prioriteete põllumajanduses. et kas me soovime siis eh, sisuliselt eh, mingeid erilähenemisi läbirääkimistes ääremaadega või äärepiirkondadega või siis, eh, või siis tuleb meil mingi üldine keskmine, mis puudutab ka ääre, äärepoolseid piirkondi, rääkides definitsioonidest. aitäh. kolleeg Teliška. paar märkust. kõigepealt toetan ma väga ühist põllumajanduspoliitikat. ning ma rõhutan ühist põllumajanduspoliitikat. ning minu sõnum on praegu, et minu meelest ei ole meil hetkel seda ühist poliitikat. ma näen tervet rida rahastamisvahendeid, poliitikavahendeid lisaks ÜPP-le, mis sisuliselt on üksikute liikmesriik, on individuaalselt liikmesriikide käes. lisaks on meil, mul probleemid ülempiiriga, nii, nii nagu see praegu on välja pakutud. nii et siin on ehk võimalik leida kompromiss, aga igal juhul võiks see ettepanek olla parem. ma rõhutan, et äh, seoses rahastamisvahenditega, mida praegu kasutatakse üle kogu Euroopa Liidu, näen ma neid probleeme. kolmas märkus puudutab äh, tegevpõllumeest või tõelist põllumeest, selle määratlust. ma mõistan, milles probleem on ja vaja on selle probleemiga tegeleda, aga ma ei usu, et meie ettepanek on praegu hea ja terve rida kolleege on tegelikult sellest juba rääkinud ja ma rõhutaksin omalt poolt ka seda halduskoormuse problemaatikat. kakskümmend seitse erikorda, mis nüüd tekivad, on, on tõsine koormus. et kindlasti oleks siin põhjust otsida paremat lahendust. viimane märkus seoses kuivend-, seoses niisutusega, millest juba räägiti küsimus on aga laiem. me räägime sellest, et meie põllumaad kuivavad ja see mõjutab põllumehi, mõjutab ühiskonda, mõjutab riikide eelarveid ja see peaks olema kõrge prioriteediga teema. see, mul on hea meel, et seda on käsitletud ettepanekutes, aga me saame neid ettepanekuid parandada. aitäh! enne, kui me läheme ekspertide juurde, tahaksin omalt poolt midagi lisada. tõesti, me oleme põllumajanduspoliitika liikmesriikide kätte tagasiandmise vastu, me toetame ühist põllumajanduspoliitikat, aga see peab olema paindlik. sest Euroopa põllumajandus on väga mitmekesine, suured ettevõtted, väiksed ettevõtted, ettevõtted põhja pool, ettevõtted lõuna pool, kõik see on väga mitmekesine. ent kõik, mida tehakse, kõik vahendid, mida kasutatakse ÜPP raames, on saanud Euroopa struktuuride heakskiidu selleks, et oleks võimalik äh, tagada konkurentsivõime meie põllumajanduses. me, tundub, et me ei ole väga palju rääkinud rahastamisest. sellest, mis peaks tulema otsetoetuste asemele. olgugi, et põllumeestele see ei meeldi, aga see, see oleks ikkagi majanduslikult parem, seda esiteks. ja teiseks, küsimus turgude stabiliseerimisest, kuidas seda teha iseäranis olukorras, kus meil on ebastabiilne väliskeskkond, meil on näiteks embargod mõnedelt riikidelt, meil on, meil on tasakaalust väljas bilansid, kaubavahetusbilansid rahvusvaheliselt, et kuidas me stabiliseerime turu, mis lõpuks sõltub ju ilmastikust, mõnikord suureneb tootmine kümme protsenti, mõnikord väheneb, see on põllumajanduses täiesti tavapärane. nii et äh, head eksperdid, teil on kolm kuni viis minutit, et vastata kõigil, palun. härra Miller, palun. minu esimene märkus Euroopa põllumajanduspoliitika kohta on, et, et see on palju parem kui see, mida tast arvatakse. ma olen veendunud, et et eh, liikmesriigid ilma Euroopa Liidu vahenditeta neid rahasid ei tagaks kõigis riikides. teiseks, küsimus eh, sellest, kuidas parlament kaasatakse sellesse reformi. no on täiesti tavapärane, kui lisandub siia ka teine vastutustasand, et siis tuleb paratamatult kahepoolseid läbirääkimisi päris palju selle tasandi ja komisjoni vahel ja selle tulemusena võib tekkida olukord, kus komisjon äh, on nii-öelda, komisjon ehitab selle reformi üles ja parlament remondib seda. see on täiesti võimalik, aga igal juhul tuleb siin leida võimalused äh, seda vältida. teiseks, tegevpõllumees. kui me räägime tegevpõllumehest, mis mingi, mis äh, harib maad, kes harib maad, siis sellest ei jätkuks Äh, sellest üheks definitsiooniks. me võiksime sellest lähtuda, kui me mingit äh, tulutõendit väljastame, aga me peame siin väga hoolikad olema, me oleme sageli näinud seda Saksa põllumajanduses ja konverentsidel, et kõigepealt märgivad kõik, ütlevad kõik, et bürokraatiat tuleb vähendada. siis viie minuti pärast või seda ütleb, öeldakse viie minuti vältel ja siis äh, Äh, viie tunni pärast oleme kuulnud, et tuleb seda, teist ja kolmandat ja neljandat reguleerida ja, ja, ja seda võib teha loomulikult läbi tulutõendite või õiendite, aga mina seda ei soovita, sellepärast et see, kes maad harib, ja loomulikult on olemas äh, ekstreemseid juhtumeid, mis ehk on võimalik välistada, aga igal juhul möönda tuleb, et äh, see väga keeruline on niisugune äh, välistuste ja täpse regulatsiooni teema. ning edasi, kuidas asi näeb välja praktikas? me räägime palju regulatsioonist. aga ma ei tea, kas kõik on väga hästi kursis sellega, et meil on praegu äh, terve rida muid asutusi, kes ka reguleerivad, näiteks ütleme, kaks lehma mis minu vennal olid, kui need surevad ja tuleb nendest korjustest vabaneda, siis tuleb kohe, äh, kohe ametnik kohale. no loomulikult ei ole see midagi hullu. kui ta on kõik õigesti teinud, ei ole tal midagi, midagi karta. ja kui kõik on korras, siis ei tähenda see midagi ka tema piimaga seoses, aga igal juhul äh, ma, äh, ma ütlen, et, et need kõrged standardid, mis meil on, et kui, kui kaua me saame nendest rääkida õigustusena esimese samba maksetele, see on nüüd küsimus, mis minu jaoks tekib. ning oluline on äh, vaadata, mis, äh, seda rida eel, e-, eeskirju, mis kehtivad praegu meie, meie reidele, millele nad peavad vastama ja mida nad peavad täitma, et äh, siia seda pikemaks kirjutada küll ei saaks. järgmine asi meetmed, mis meil on. Nende puhul peame silmas pidama ka seda, milliste kuludega ma saan mingeid suuri asju saavutada. no rohestamine ei sobi igale riigile, aga meie jaoks on sellest küll suur, suur kasu olnud. et vähendatakse CO kahte, teiseks ei pä-, ei lasta nii palju nitraate põhjavette ning kolmandaks, on meil rohkem toitu loomadele ning, ning kui, kui me nüüd äh, arvestame seda keskkonnakaitset, mis me võidame, äh, arvestame maisi äh, nisu osas siis on võimalik arvesse võtta seda, mida inimesed räägivad. esimeses-teises sambas ma ei tea, kuidas seda teha saaks, aga me peame igal juhul, igal juhul silmas pidama eh, neid kaalutlusi, aitäh! aitäh! üritan vastata erinevatele küsimustele, mis on mulle suunatud ning äh, lõpetan ära Dantani küsimusega, sest tegemist on küsimusega, mis on mulle väga oluline, ta teab seda. kõigepealt, meil on konsensus parlamendiliikmete seas äh, seoses äh, eelarve iseloomuga, mis meil on põllumajanduses, et, et meil jagatakse vaesust ümber et meil, meil on piiratud vahendid ja siis üritatakse mingi poliitika paika panna ja kui ma kuulsin, et komisjon rääkis, et et lihtsustamine Euroopa tasandil ja strateegilised kavad, et et seal tuleb paika panna eesmärgid, siis tegelikult nii see asi ei käi. me ei saa lähtuda eh, ühispoliitikast, kus me alustame alt see, ja siis hakkame strateegiat paika panema. ei, see, seda tehakse lihtsalt sellepärast, et meil on piiratud eelarve. Euroopa ei suuda piisavalt panustada äh, sellesse, et tõesti lükata uuesti käima ühine põllumajanduspoliitika, olgugi et see on äärmiselt vajalik selleks, et tagada Euroopa kestmine. ühinen Rick Andrieuga ja proua Erans Garciaga ja paljude teiste parlamendiliikmetega, kes rääkisid sellest, mida peaks tähendama ühine poliitika lihtsustamine on loomulikult äh, praegu päevakorras. proua McGuinness rääkis sellest, et me üritame lihtsustada, aga aga see praegu võib teki-, tekitada hoopis keerulise olukorra, sest kui meil on kakskümmend seitse konkreetset olukorda, siis on kakskümmend seitse erimenetlust ja lõpuks on väga raske sellest ülevaadet omada. ning äh, lõppkokkuvõttes tapame me ühise põllumajanduspoliitika ära. ja see on lähenemine, mille vastu mina täiesti olen siis paljud asjad on seotud praegu tegevpõllumehe definitsiooniga, see on siis põllumees, kes aktiivselt tegutseb põllumajanduses, kas ta on omanik või ta on üürnik, kas osa- või täisajaga, igal juhul ta tegutseb teistes sektorites meil ei teki küsimust selle, seoses sellega, kas vahendeid kasutatakse kolmandiku aega, kogu aeg, pool aega praegu on lihtsalt äh, kõik need probleemid see seoses sellega, et raha on meil vähe ja üritatakse selle kasutamist piirata. edasi, seoses nüüd konverent-, konvergentsiga. konvergents toimub pigem üles kui alla, alla suunas, see on pigem poliitilise filosoofia küsimus, aga arvestada tuleb seda ikkagi. noored põllumehed vajavad mingit strateegiat, vajavad äh, tagatist ühine põllumajanduspoliitika on miinimumtulu, sest praegu me näeme paljudes liikmesriikides, kuidas on langenud keskmine põllumehe, põllumeeste tulu. siin on peamine probleem hindade kõikumine ja just selle tõttu olemegi me teinud ettepaneku rakendada toetusi, mis on, mis toimivad majandustsüklitele tasakaalustajana. mis ei tähenda, et et, et me eraldame rahasid headel aastatel, et äh, maksta neid välja halvematel aastatel, Euroopa Komisjon sest tegelikult see on, see on väga ras-, see ainus asi, mis Euroopa mõistlikult saaks endale välja pakkuda, on mitmeaastane eelarvekava, kus on siis võimalik ette näha raha vastavalt vajadustele. Gervais Gemar ja teised on seda tõendanud juba ning Põllumajanduse peadirektoraat samuti. et meil on võimalik kujundada eelarve nii, et see vastab põllumajanduse vajadustele ning järg- eh,, ning arvestab kriisidega ja ei ole igaks aastaks paika kirjutatud. mis puudutab rohestamist, siis rohestamine eh, on oluline eesmärk põllumajanduses, aga see ei peaks olema karistus. meil peaks olema äh, ökolepingud, rohestamislepingud, see peaks, lähenemine peaks olema positiivne, motiveeriv, me peaksime tagama põllumeestele äh, rahastamise vastavalt sellele, mida nad teevad tingimuste täitmisel ning täiendavate tingimuste puhul on vaja läbipaistvat poliitikat, selgeid keskkonnaeesmärke, kui meil neid eesmärke ei ole, siis ei ole võimalik ka mõõdikuid äh, kirjutada kokku ja tulemusi mõõta, aitäh. härra Vorst. aktiivne äh, ettevõtte omanik, seda on, on juba üritatud defineerida kaks tuhat viisteist aastast see oli keeruline äh, rakendada, Saksamaal nägime seda, kolmsada kakskümmend tuhat taotlejat äh, ja iga taotleja puhul tekkis küsimus, kas ta on nüüd äh, tegevpõllumees või ei ole. tookord oli meil niisugune negatiivsete kriteeriumite nimetus, tulevikus seda, seda teed me minna ei tahaks. parem oleks olnud, kui me ütleksime, et et tegemist on teatud teenuse osutamisega ja teatud tingimused peavad olema täidetud sellel, sellel maal ja kui need tingimused on täidetud, siis on võimalik see makse saada. sest siiani selle aktiivse põllumaja, põllumehe definitsiooni rakendamisel oleme lähtunud väga kunstlikest äh, konstruktsioonidest. ning äh, see on muutnud kogu selle mm, toetuse rakendamise väga keeruliseks palju aktiivsemalt peaksime arutama liikmesriikides õigust äh, maad, õiguse üle maad omandada, mis puudutab investoreid äh, ning ka maa omandipoliitikat. ning siin tuleks parandada neid puudusi, mida me liikmesriikides teinekord äh, näeme, kus regulatsioon on puudulik. tingimuslikkus tingimused on meil olemas ning äh, küsimus on sellest, mis on praktikas rakendatav ja läbipaistev äh, asutustele ja põllumeestele. praegu on meil näiteks tekkinud äh, küsimus, et kui need kõrvamärgid on puudu, mis siis saab, mis saab siis, kui tähtajad ületatakse, mis, millisel määral saab makseid vähendada ning ongi siis tekkinud küsimus, et kas äh, selle, selle puhul on täidetud need cross-compliance tingimused tulevikus tingimuslikkus või mitte. et äh, missugused äh, need tingimused on piisavad, missugused tajavad seatud keskkonnanõuete ja eesmärkide saavutamisel. mis puudutab konvergentsi, siis soovime, et vaadataks mõlemaid sambaid üheskoos et meil on nii esimene kui teine samma, sammas ja rahade eraldamine toimub nii esimesele kui teisele sambale ja Euroopa Parlament osaleb siin aktiivselt. ning äh, meil on väga hea meel, et äh, see teema Euroopa Parlamendile korda läheb. mis puudutab äh, nüüd seda, mis oleks võimalik satelliitide abil ära teha põllumajanduses, siis palun kainet mõistust meil on äh, maatükke, mis on pool hektarit suured ning äh, siis oleks vaja sellist, äh, siis neid on lihtsalt vaja koha peal kontrollida. et kui meil on niisugused keskmise suurusega piirkonnad või, või maatükid, siis on võimalik tõesti lihtsustada niimoodi et siin peab paratamatult vaatama struktuure, et kus see aitab olukorda lihtsustada ja kus mitte. et siin peaks paratamatult liikmesriikidele jääma kaalutlusruum. et kas on võimalik mingite ortofotode või, või mingi muu võimalusega lihtsustada. mis puudutab noori põllumehi, siis omalt poolt näeme, et on vaja motiveerida noori alustama põllumajandusega. noori, kes ei tule juba põllumajandusperedest. ning äh, loomulikult täpselt samuti ka põlvkondade mm, vahetust tuleb, vahetumist tuleb äh, soodustada läbi otsemaksete, siis lisaks ühisele põllumajanduspoliitikale äh, rahvusvaheliste kaubanduslepete läbirääkimised ja ebaaus konkurents, et need asjad on loomulikult omavahel seotud ja ühte tuleks arvestada teise juures. aitäh sõna andmast ning küsimusi oli palju komisjoni peadirektoraadile. omalt poolt lisaksin paar asja ja siis äh, paar märkust ka. juba korduvalt on puudutatud eelarve küsimust tõesti, me oleme praegu vaesust ümber jagamas. nii et äh, loomulikult seda põllumajanduspoliitikat tuleks muuta ja regioonide komitee sellest juba rääkis, aga praegu me üritasime arvestada lihtsalt selle kärpega, mis meil on paratamatu. uute ressursside või uute vahendite küsimus äh, kerkib seal loomulikult ja see on küsimus, mis Euroopa Parlamendi jaoks on teravalt üleval ning see, et liikmesriikidel on märkimisväärne vastutus, me ei saa siin rääkida ainult Euroopa tasandist, et et me peame ikkagi arvestama sellega, et liikmesriikide poolt, et neil tuleb investeerida sellesse ühispoliitikasse. mina olen ise ka regioonidest valitud, aga, regioonist valitud olnud, aga nüüd parlamendi tasandil Äh, see ei ole võib-olla nii teravalt üleval, aga mõju ühisele põllumajanduspoliitikale on endiselt väga suur, kui olukord jätkub sellisena, nagu ta praegu on. kui tsentraliseerimine näiteks liikmesriikide tasandil keskele viiakse, siis sisuliselt jääb jällegi arvestamata piirkondlik erinevus ning tekib konkurents eri piirkondade vahel, nii riikides kui regioonides ning siin on tõsine oht et kaob ühise põllumajanduspoliitika ühisosa. mis puudutab maaelu arengut, siis rääkisime sellest paru, palju, aga siin on üleval ka mitmed küsimused teise sambaga seoses. et maapiirkondades on taaskord väga oluline põllumajandus, aga lisaks on ka muud asjad ja kui me, et me, üks asi on loomulikult, et me ei soovi, et meie maapiirkonnad muutusid öö, äh, kõrbeteks või et maa kuivaks ning eh, edasi meil selgelt eh, kumab vajadus muuta mudelit, muuta lähenemist. ja me ütleme seda ka oma raportis. et eh, sellelt talu, talude või ettevõtete suuruselt peame me hakkama liikuma üle teistele kriteeriumitele, näiteks lõuna poolt vaadates eh, ei ole külma Püreneedes, ei ole ei ole lund. ja samuti ka niisutusküsimus, äh, seda tuleks käsitleda samas plaanis. mis puudutab tarbijaid, siis äh, hea meel, hea meelega ma näeksin, et me räägiksime mitte põllumajandus, vaid ka toidupoliitikast. ja siis oleks äh, tugevam ühendus meil tarbijate plaaniga siin. aga igal juhul tarbija kellest täna palju ei ole räägitud ja tarbija suhe selle, sellesse, mida ta tarbib, on, on väga oluline. lõpetuseks rahvusvahelise kaubanduse plaan. siin on palju mängus. raportis on öeldud, et Euroopa saab kasu oma suurima eksport- ja rollist rahvusvaheliste kaubandusreeglite paikapanemisel ning lõpetuseks kliima ja keskkond ning bioloogiline mitmekesisus. siin on juba öeldud, et põllumajandus peab osalema selle plaani küsimuste lahendamisel, see, mis tähendab tingimusi, mis tähendab kohustusi, aga mängus on piisavalt selleks, et suurendada vastavaid protsendimääru, meil on paraku vist nelikümmend protsenti keskkonna valdkonnas, aga see ei ole veel kõik. meil oleks vaja paika panna näiteks riigipõhiselt nelikümmend protsenti, sest kui see on üleüldine nelikümmend protsenti, siis on väga suur tõenäosus, et see jääb lõpuks saavutamata. aitäh! Uh, thank you, chairman, and again aitäh, esimees! tuletan siin veel kord meelde, et esinen NAT sektsiooni ÜPP raportöörina. meie raport eh, puudutas teatud küsimusi, mis siin tõstatati, näiteks ühise poliitika säilitame, me nõustume minu selja taga olema mm, esinejaga, et komisjonil peaks olema ühine mõiste tegevpõllumehele, noorele põllumehele, me oleme teinud ka omapoolseid ettepanekuid, kuidas defineerida tegevpõllumees. Eh, ei piisa sellest, et sa oled lihtsalt maaomanik müügimahud, tundide mahud ja nii edasi, nii et komisjon kindlasti peab selle mõiste leidma. nõustun ka härra Tessiga, kes tõi välja eh, osalise tööajaga töötavate põllumajandustoodajate küsimuse, kes annavad väga suure panuse ühiskonda. me soovime, et need eh, säiluksid erinevates piirkondades, näiteks eh, looduslike piirangutega äh, Mm, piirkondades mm, see peaks olema lihtsamaks tehtud ja peaks olema ka äh, kümnes eesmärk, äh, milleks on see, et vältida, et äh, maapiirkonnad jooksevad tühjaks ja ei tohi ohustada bioloogilist mitmekesisust. Ühendkuningriigi kolleeg esitas küsimuse, mm, rääkides, esinedes siin Nadi arvamuse raportöörina, võin öelda, et me näeme suuri võimalusi põllumajandustootjatele ähm, süsiniku eh, sidumisel eh, olulist rolli mängida, bioloogilise mitmekesisuse edendamisel olulist rolli mängida, ÜRO ka tunnistab seda, et eh, et meie süsinikujälg siin Euroopas on, on madalam ja mm, kaubanduslepped toovad kaasa suure süsinikuleppe, Euroopa Komisjon on tulnud hiljuti välja raportiga, mis näitab, et suurem nõudlus toidu järgi Mm, et äh, ähm, see toob kaasa ka suured äh, heitkoguste ähm, suurenemised nii et äh, ei tohi unustada seda, meil on viissada miljonit elanikku Euroopas toita ja, ja, ja üle maailma mm, rahvastik suureneb. proua McInnesile vastuseks jälle nii nagu raportis kirjas. Mm, ka meil on väga oluline see tõeline põllumajandustootja et ainult suured peaksid olema äh, kasusaajad, vaid arvestada tuleb nendega, kes aktiivselt põllumajandusega tegelevad. lihtsustamise küsimuses olen nõus, satelliittehnoloogiate suurem kasutamine on väga oluline et, et ei oleks vaja minna põldudele kogu aeg lugeda kokku, mitu lammast seal on ja nii edasi. Äh, selleks on satelliittehnoloogiad ja selle me oleme ka arvamuses välja toonud, et siin on võimalik lihtsustamist saavutada ja me toetame komisjoni ettepanekuid nii välise kui sisemise konvergentsi osas. me oleme teadlikud sellest, et mitmetel riikidel on probleeme Portugal, Hispaania, Taani konvergentsiga. oleme sellega välja toonud, et mõningatel Balti riikidel on väga madalad toetuse tasemed ja, ja seda miinimumi tuleb tõsiselt tõsta nii et konvergentsi küsimuses on toetus meie poolt olemas ja härra Flanagan, olen teiega tõesti nõus, et meil on väga palju tööd vaja teha selleks, et kaitsta eh, haavatavaid piirkondi. Alan Matthew rääkis siin eh, ülempiirist eh, ja kes, tema on öelnud, et ei peaks olema esimese samba piiramist, see peaks olema ökokavadele Äh, aga, aga kui läheb nii, nagu ta soovib, siis esimese samba makseid ei olegi enam. väga hea, komisjon, teil on nüüd kümme minutit, viis minutit äh, kummalegi esinejale ehk kümme minutit kokku. suur tänu, püüan äh, vastata põhipunktidele, eriti nendele küsimustele, mis suunati komisjonile. kõigepealt küsimus sellest, et kas komisjoni ettepanek säilitab ühise poliitika või on siin taas riigistamise oht? püüan vastata sellele küsimusele ja tuua veel täiendavaid elemente juurde, mille põhjal võib öelda, et komisjoni ettepanek säilitab ühise poliitika, jättes samas suurema paindlikkuse ja lähimuse liikmesriikidele. meie ettepanekus pakub komisjon välja järgnevad elemendid kui ühised elemendid, Ehm, millest peavad kõik liikmesriigid kinni pidama, kõigepealt eh, komplekt ühistest mõistetest ja raamistikust, eh, mille, eh, mida liikmesriigid saavad kohandada vastavalt oma vajadustele, nagu näiteks tõeline ehm, põllumees ja osalise tööajaga töötav põllumees. me oleme välja pakkunud üheksa eesmärki, iga liikmesriik peab hindama neid eesmärke ja arvestama nendega. me oleme välja pakkunud ka ühised indikaatorid, tootmisindikaatorid, tulemusindikaatorid ja mõjuindikaatorid. iga liikmesriik peab seadma endale eesmärgid ja andmed nende indikaatorite jaoks eh, ja esitama need komisjonile heakskiitmiseks, mis tagab poliitika tulemuslikkuse. ja meil on ühine tingimuslikkuse raamistik, eh, mis räägib eh, headest põllumajanduslikest keskkonnatingimustest, mis on ühine kõikidele liikmesriikidele ja Mm, ühesugused sekkumised otsetoetuste osas ja sektoripõhiste tegevuste puhul. liikmesriigid peavad kasutama just selliseid sekkumisi ja mitte teistsuguseid sekkumisi. lisaks sellele kõikide nende sekkumiste puhul tuleb kinni pidada WTO eeskirjadest ehk selleks, et me ei moonutaks konkurentsi, säilitaksime siseturu ja tagaksime võrdsed võimalused kõigile kui te leiate, et äh, sellest kõigest ei piisa ühiseks poliitikaks, siis oleme valmis äh, kuulama teie ettepanekud, milliseid täiendavaid elemente tuleks veel nõuda. ja mis puudutab äh, tegelikku põllumajandustootjat, aitäh asepresident McKinnesselile ja saadik Tormanile, nii et tõepoolest, milline on siis see tõeline põllumajandustootja, Mm, et see on erinev kõikides liikmesriikides, me oleme ühise mõiste loonud ja aktiivse põllumajandustootja jaoks ja siis sellise negatiivse nimekirja. liikmesriigid on öelnud, et, et see ühine mõiste ei toi-, toimi ja mm, määruse raames teatud tingimused jätsime vabatahtlikuks. eesmärgiks on see, et tuleb vältida olukorda, et me toetaksime neid, kellel toetust vaja ei ole näiteks äh, me ei taha toetada väga suuri ettevõtteid, äh, kes äh, võidavad mastaabisäästust või, või anda põllumajandustoetusi lennujaamadele, ähm, golfikeskustele ehk nendele tugitooli põllumeestele. ja seetõttu iga liikmesriik vastavalt oma eripäradele saab selle tegeliku või tõelise põllumajandustootja mõiste välja töötada. mina ei näe siin ohtu, et liikmesriigid ise loovad oma mm, tegeliku põllumajandustootja mõiste. Eh, kindlasti me väärtustame osalise tööajaga põllumajandustootjate tööd ja liikmesriigid saavad ise selle mõiste luua ja toetada ka osalise tööajaga põllumajandustootjaid. kuidas siis vähem bürokraatiat saavutada, kuidas saavutada lihtsustamist, Äh, kaasaegsete tehnoloogiate, satelliitvõimaluste kasutamine, see on kindlasti äh, vastuseks ja nüüd kakskümmend seitse ÜPP kava. mõned nädalad tagasi siin koja ees ma ütlesin, et meil on hetkel üle saja maaelu arengukava, erinevad otsetoetuste teavitamist, kuuskümmend viis sektoripõhist strateegiat, mille liikmesriigid esitavad ja võite nüüd ise võrrelda, selle asemel tuleb kakskümmend seitse riiklikku kava Ehm, selle asemel, et on kakssada erinevat äh, kava praeguse ÜPP raames, nii et, et äh, arvake nüüd ise, et kas olukord läheb keerulisemaks või keerukamaks. aitäh, mm, see oli nüüd hea sissejuhatus lihtsustamise küsimusse, võiksin juurde lisada, et näiteks äh, mis puudutab Veini programme ja need kavad, mida liikmesriigid saadavad puu- ja köögivilja valdkonnas nii et siin ei ole isegi küsimust, et nii liikmesriigid kui komisjon eh, suudavad toime tulla kahekümne seitsme kavaga ja ei ole ka mingit ohtu minu arvates, ei ole põhjust karta, et eh, mõningad liikmesriigid jäävad nii hiljaks, et, eh, et nad ei jõua hakata otsetoetusi välja maksma õigeaegselt sõltuvalt ähm, edusammudest läbirääkimistel on, on vaja ette näha korralikud üleminekuperioodid, et kõik suudaksid äh, sujuva ülemineku ette valmistada, see on väga oluline. härra Danteen, teie küsisite, kuidas eraldada aastatel lõikes äh, raha selleks, et kriisi käigus oleks kust võtta äh, ma võin kogemuse põhjal öelda, et, et see on see küsimus, mis liikmesriikidele on väga oluline eelarveaasta lõpus, kui eelarvevahendid on jäänud kasutamata, siis see raha ei lähe liikmesriikidele tagasi, vaid jääb eelarvesse ja, ja keegi ei tea, milleks seda kasutatakse. et see on olnud see probleem ja mure, mida on väljendatud. meie oleme püüdnud soovitada liikmesriikidele, et pange see raha kõrvale Ähm, sellise teatud korra raames, mis annab ähm, riskide puhul hõlmata ka põllumajandustootjad, kas siis kindlustuskavade raames või vastastikused fondide raames, võib-olla on teisigi võimalusi, mida saab siin kasutada. mis puudutab äh, tsüklilisuse vastaseid meetmeid, äh, ma ei hakka välja tulema majanduslike äh, põhjendustega, vaid ütlen vaid seda, et mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, siis mit-, see on mitmeaastane, selgelt äh, erinevateks jagudeks jagatud, erinevate valdkondade vahel jagatud, näiteks teaduse jaoks ja nii edasi, see on ette planeeritud. ja kui jutt käib miljarditest eurodest, Ehm, muutustest, siis, eh, siis ei ole võimalik, nii et eh, mõelge ka selle üle, et kas teie oleksite nõus põllumajanduseelarvega, mis ühtäkki oleks mõned miljardid eh, väiksem kui aasta varem. või et ehm, kui vaja, järgmisel aastal tekib kriis, et siis ei olekski reservi, kust võtta vahendeid nii et nüüd ÜPP ülempiiride küsimuses, siin viitan vaid sellele, et meie oleme teinud ettepaneku ülempiiri jaoks juba mm, neli-viis korda ja te teate, mis nende ettepanekutega on juhtunud seadusandliku menetluse raames, need ettepanekud on on näks surma surnud, me püüdsime nüüd tulla välja sellise ettepanekuga, mis me arvasime, et on vastuvõetav ka seadusandjatele aga eks me näeme, kas äh, sellel ettepanekul on sama saatus, kui, kui on olnud see saatus varasemate ettepanekute puhul. härra Vaits, te rääkisite kolmest protsendist äh, turumeetmetele, mis on täiesti uued siin ettepanekus. Need kolm protsenti äh, puudutavad otsetoetust eelarvet, mis tähendab seda, et liikmesriigid, kes seda teed lähevad, peavad selle eraldama otsetoetuste eelarvest ja et, et see mm, et seda kasutada teistmoodi, see käivitab süsteeme, mida varem ei ole olnud, mm, näiteks piimasektoris, loomalihasektoris ja tuleb vaadata, kas need kolm protsenti lõppkokkuvõttes ei ole liiga palju, sest läheb mitu aastat, enne kui struktuurid üles ehitatakse ja meil on vaja siin tootjaorganisatsioone, ühistuid ja nii edasi Äh, mida me puu- ja köögiviljaturul oleme näinud, on, et see süsteem toimib hästi, aga selle käivitamine võttis aastaid. Te mainisite ja ka teised mainisid äh, seda, et võib, võivad tekkida konkurentsimoonutused äh, rakendusmudeli tõttu, minu kolleeg just mainis, et vaadake, milline on kehtiv poliitika ja mm, võrrelge põllumajanduspoliitikat ühes, teises, kolmandas liikmesriigis. Te näete, et erinevused on suured ja ma võin teile tuua siin näiteid, mis näitavad, et need poliitikad on täiesti erinevad. meie pakume välja mit-, mitte erinevuste suurenemisi, suurenemise, vaid selle erinevuste sidumise süsteemiga, mille raames liikmesriigid peavad selgitama, miks nad teevad seda, mida nad teevad. ja minu arvates lõppkokkuvõttes Eh, toob see kaasa vähem mitmekesisust, meil on homogeensemad eeskirjad ja ilmselt eh, ühtsem põllumajanduspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika, mis tugineb läbimõeldud kontseptsioonidel ja liikmesriikide sammudel, aitäh. suur tänu. ja nüüd anname võimaluse austatud raportööridele sõna võtta kas te soovite kommenteerida kuuldut? kui nii, siis see on teil nüüd võimalik, ise otsustate. ja teie sõnavõtud võtavad ka tänase päeva kuulamise kokku. palun mitte liiga pikalt sõna võtta, aga igal juhul nüüd on teil võimalus sõna saada Eh, proua Herrans Garcia, mis puudutab eh, strateegiakavade raporteid, siis eh, öeldud on seda, et meil on vaja rahastust, mille põhieesmärgiks peab olema toetada põllumajandustootjaid. komisjoni poolt esitatud dokument on see mm, esialgne projekt või kava, mis pakub välja suure muutuse, ka lihtsustamise, mainiti siin noorte põllumajandustootjate küsimust, et põlvkonnad peavad uuenema, peab looma stiimuleid selle saavutamiseks, et toimuks põlvkondade uuenemine. ja raportööri ja saadikute seisukohad, kes täna sõna võtsid ja ka meie külaliste seisukohad tegelikult on sarnased ja kindlasti me jätkame kõige selle kallal ka tulevikus tööd jah, teie ees seisev ülesanne on eriti raske, sest eh, strateegiakavad eh, esimese-teise samba raames on midagi täiesti uut, meil ei ole kogemusi nendega. aga mm, võib-olla liikmesriikide kogemus eh, selles küsimuses on olulise tähtsusega. nüüd härra Andrew. aitäh, kõigepealt tänan kõiki sõnavõtjaid, sest äh, küsimus, mis on arutusel, on küsimus üldisest lähenemisest mingi äh, need äh, ettepanekud kindlasti meie poolt tulevad selle suu-, suuna muutmiseks kõiges, mis puudutab turge ja reguleerimist. sest eh, see on meie töö tuum, meie töö tuum põllumeeste heaks. ning sisu, sisuliselt me oleme valmis avama uuesti kõik need teemad ja tegelema kõigi nende aspektidega. et eh, oleks võimalik saavutada see, et need äh, vahendid on need, mida me vajame. aga igal juhul tänan kõiki sõnavõtjaid nende seisukohtade eest ning äh, ning me peaksime hakka-, mõtlema sellele, mida meil on vaja maaelu arenguvaldkonnas. Äh, mina olen nende hulgas, kes arvavad, et et komis-, et põllumajanduse volinik on kaotanud lihtsalt läbirääkimised eelarve osas ja, ja FEAGR, et see kakskümmend kaheksa protsenti kärbe, mis on, siin peab olema väga, siin peame olema väga ettevaatlikud seoses maaelu arenguga, sellepärast et mõnes valdkonnas ei ole võimalik ilma neid mõlemaid sambaid koos vaatamata sisuliselt toetada uusi põllumehi või inimeste tulekut põllumajandusse ning siin võib tekkida vajadus Äh, tõstatada uuesti need küsimused. aitäh! Proszę Państwa, w ten sposób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 Riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori, colleghi, sono rimasti. jätkame tööd. kolleegid, meil on veel kaks päevakorrapunkti läbi arutada. punktid viisteist ja kuusteist. õigemini punkt kuusteist Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis. tegemist on meie komisjoni arvamusega, arvamuse koostaja on Ivan Jakovtšitš ja annangi talle kohe sõna.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 Grazie Herbert. Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, suntem după două zile extrem de intense și de dezbatere aici în Comisia de Agricultură. aitäh! meil on kaks intensiivse arutelu päeva selja taga põllumajanduskomisjonis. kõigi meie huvides on, et asjad paremini toimiksid tulevikus meie valdkonnas ning see lähenemine äh, sellele, kuidas oleks võimalik kaotada näljahäda aastani kaks tuhat kolmkümmend on äärmiselt huvitav. samas tuleb arvestada seda, et et põllumajanduspiirkondadest, maapiirkondadest inimesed lahkuvad. ning äh, meie ees on ülesanne, kuidas tagada see elanikkonna lahkumine, sellepärast et kogu see jutt äh, nälja kaotamisest äh, on asjatu, kui me, meil inimesed maapiirkondadest ära lähevad et selle arvamuse kontekstis peaksime rääkima vajadusest tagada sünergia erinevate poliitikavaldkondade vahel, ühine põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika näiteks, selleks, et luua külgetõmbavad maapiirkonnad, mis on tõeline valik noortele või ka neile, kes ei ole enam nii noored, sellepärast et Rumeenias on päris palju inimesi praegu, kes valivad ettevõtluse maapiirkondades. nii et äh, see on väga oluline, et maapiirkondades oleks kõik vajalik tagatud. et seal oleks piisavalt äh, teenused ja mugavused olemas, et inimesed tahaksid sinna minna. haiglad, äh, lairibaühendused, koolid, ilma internetita me ei saa kuidagi, nii et väga oluline, et need asjad oleksid olemas ja see sünergia oleks tagatud ning maapiirkonnad saaksid areneda. vastasel ju juhul seisame peagi silmitsi olukorraga, kus inimesed maapiirkondadest lahkuvad. ning äh, kogu see jutt on asjatu. Uda Robe. Äh, Robert, palun. aitäh. usun, et tegemist on tõesti tõsise küsimusega paistab, et äh, siin saalis istudes oodatakse meilt, et me toodaks, töötaksime välja strateegia Euroopa tuleviku kohta selle paaritunnise koosoleku vältel. me võime läheneda sellele teemale eri nurkade alt. võime rääkida näiteks äh, otsemaksete mudelitest, teistest meetmetest ja kõik need äh, üksikteemad on väga olulised. ja meil ei õnnestu leida neile lahendusi üleöö. ning, äh, ning äh, paika panna oma tulevikku lähtuvalt üksteise oma huvidest, nii et võib-olla peaksime hoopis lähenemist muutma. jaa mõtleme Euroopa tulevikust läbi teadlaste, ekspertide sisendi prisma, selleks et muuta see arvamus ikkagi arvamuseks, mis tõesti kaardistab Euroopa tulevikusuunad. me ei peaks võtma niisugust väga kitsast lähenemist, sest isegi kui me vaatame põllumajandust, siis need, kes on maaomanikud ei pruugi olla tegevad põllumehed. aga kui me liigume veel edasi, siis näeme, et inimesi on palju, kes maad harivad, aga kas nad toodavad ka seda, mida on vaja turul? kas nad suudavad tagada oma põllumajandusettevõtte jätkumise tulevikus? me peame kõiki neid küsimusi kaaluma iseäranis meetmete kontekstis, millega me üritame suurendada põllumeeste ja põllumajandusettevõtete elujõulisust tulevikus, sest see on see tee, mida me soovime liikuda, mida mööda soovime liikuda. edasi mahepõllumajandus. praegu toetatakse seda Maaelu Arengufondist, mille vahendeid tulevikus vähendatakse viieteist protsendi võrra, nii et kuidas me kavatseme jätkata? kui paljud põllumehed otsustavad hakata tegelema mahepõllumajandusega. kuidas me suudame neile toetust maksta, kui me ei leia vastuseid nendele küsimustele? ja kui me jätkame samal viisil nagu praegu, säilitame staatus quo'd, siis ei ole põhjendamatu, et Eestist ei ole ju põhjendamatu, et põllumehed kaebavad keeruliste reeglite üle ja et regulatsioon, hoolimata meie kõigist pingutustest, muutub üha keerulisemaks. praegu räägime ÜPP-st pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja sellest, et see jätab suurema paindlikkusele, paindlikkuse liikmesriikidele. aga kas see on hea või halb? võib-olla mõnel juhul halb, sellepärast et liikmesriigid hakkavad tegema otsuseid, mis on head üksnes nende seisukohast, mitte ka teiste seisukohast. nii et kui me tahame, et toimuks tõeline ühtlustumine, tõeline konvergents ning väheneksid lõhed liikmesriikide vahel. kui me tõesti soovime vältida rännet näiteks äh, Balti riikidest Saksamaale, kus siis, kuhu inimesed lähevad töö, hooajatöölistena tööle, siis peaks meil olema tagatud mõistlik töö enda juures. meie eesmärk ei ole praegu arvamuse lõpptekst paika panna järgnevate paari nädala jooksul, aga meie eesmärk peaks olema mõelda tõesti eh, tuleviku, Euroopa Liidu tuleviku üle. aitäh, head kolleegid, selle arutelu eest! meil on komisjoni esindaja, komisjoni direktor, kes soovib sõna, ei soovi sõna ja siis saab sõna raportöör. aitäh teie panuse eest arutelusse. mul on täiesti selge, et Euroopa tuleviku põllumajanduse valdkonnas ei saa kirjutada kokku ühte dokumenti ning seetõttu keskendun teatud aspektidele. tänan teid ettepanekute eest ning äh, väga hea ning see on selge, et me peame eksperdid kaasama meil on maapiirkondi, mis on juba praktiliselt tühjad inimestest. ning eh, niimoodi ei saa me põllumajandust säilitada ja maapiirkondi arendada. ning ma palun teil esitada muudatusettepanekuid, eh, kui teil neid on, selle, nende teemadega seoses. maapiirkondade tühjenemine, inimeste põgenemine maalt teistesse piirkondadesse, teistesse riikidesse, liiku-, inimeste liikumine Balti riikidest Saksamaale, näiteks ähm, Horvaate läheb palju Iirimaale, palju noori maapiirkondadest otsivad õnne Iirimaal. ning äh, siin on, sellega seoses on ilmselt põhjust äh, seda raportit täiendada, aga igal juhul suur tänu teile märkuste ja, ja sisendi eest ning ma äh, üritan, ma loodan, et meil õnnestub koos sellega töö lõpetada ära. Jakovtšitš, aitäh! homme on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kümnes oktoober kell kolmteist. sellega on ammendatud punkt kuusteist ning liigume üle, edasi punkti seitseteist juurde agrikomisjoni Iirimaa visiidi aruande tutvustamine. visiit toimus kaheteistkümnendast kahekümnenda septembrini kaks tuhat kaheksateist, see oli oluline delegatsiooni külaskäik, paljud osalised on täna ka siin, kas soovib keegi sõna? proua McGuinness, härra Flanagan, raport või aruanne on meile esitatud ja ma usun ka laiali jagatud kõigile. proua McGuinness um,. aitäh, juhataja. tõesti on väga hea, et see aruanne on olemas, sest muidu läheb meelest ära, mis toimus visiidi ajal. suur tänu kolleegidele, kes tulid Iirimaale. meil äh, Äh, oli teisel päeval natukene probleeme, ilm oli nii halb, et pidime mõned plaanid äh, tühistama ja natukene oma külaskäiku ümber mängima. saime ülevaate Iiri põllumajandusest, probleemidest, äh, väljavaadetest, käisime ka künnimeistrivõistlustel. ma loodan, et kolleegidele oli see huvipakkuv ja, ja me kuulsime nende käest, kes seda suurt üritust korraldasid et kuivõrd oluline see on ka ÜPP raames, see on väga oluline sündmus Iirimaal, tullakse ka Põhja-Iirimaalt kohale ja seetõttu on väga oluline näha, kuidas majandus toimib kogu Iirimaal. suur tänu kõigile, suur tänu sekretäriaadile, Caroline'ile, eriti tänu kellele see kõik võimalikuks sai, Iiri põllumajandustootjate ühing aitas meid välja sellel päeval, kui ilm oli kohutav ja saime käia siis ühes äh, farmis ja, ja vaadata, kuidas farm töötas. Äh, saime näha, kuidas äh, nii-öelda lisasissetulekut teenida, muuta farmid ähm, kasumlikuks ja suur, mm, nägime äh, suurt külalislahkust kõikides kohtades, kus me käisime. iirlased eh, ongi tegelikult väga eh, meeldivad, eh, suuremeelsed, toidavad kõiki rängalt, see, see ei ole mingi teesklus, nad ongi tõesti selli-, väga külalislahked. ma loodan, et kolleegid nautisid seda külaskäiku ja said teadmisi juurde Iiri põllumajanduse kohta. suur tänu kolleegidele, saadikutele, Flanaganile ja McCarthy'le koostöö eest. väga kahju, et Risk Common ei tulnud kolmandal päeval, aga võib-olla õnnestub meil järgmise ametiaja <laughs> jooksul jälle selline visiit korraldada, hoiame pöialt. veel kord suur tänu. suur tänu, härra Flanagan. Uh, jah, ka mina toetan kõike seda, mida kolleeg McInnes ütles, üritus oli tõesti väga hea ja kui ma siin varem sõna võtsin, siis ütlesin, et mind valiti eh, kui euroskeptikut. minu kogemus põllumajanduskomisjonis, kui ma kuulan kõiki neid mõtteid üle kogu Euroopa ja vaatan, kuidas me nii hästi koos töötame, siis võin öelda, et, et see on mind mõjutanud ja, ja, ja tõesti, e, e, tulge vaatama, kuidas meie töötame, loodetavasti on teil midagi õppida. ma olen natukene pettunud muidugi, selle üle ei olnud võimalik midagi teha, et, et ilm meid natukene alt vedas. E, sellest oli tõesti kahju, sest mina olen eriti uhke Eh, selle üle, et, et eh, meil on seal juustu tootmine ja mõningates eh, piirkondades juustu tootmine ei ole, selles ei ole midagi erilist, aga, aga kahju, et, et mina seda uhkust näidata ei saanud. võib-olla siis tõesti järgmisel korral ja, ja, ja jõuame ka seda vaatama. veel kord palju-palju tänu, et, et külastasite ka minu telki künnimeistrivõistlustel ja ma loodan, et te nautisite seda külaskäiku, sest äh, kui me Iirimaale inimesi kutsume külla, siis me tõesti loodame, et, et nad naudivad seda külaskäiku. ja nüüd Steve McAnew, aitäh, juhataja, mulle jääb see visiit äh, alatiseks meelde, see oli väga huvitav, väga nauditav. suur tänu äh, proua McInnesile selle eest, et, et ta kriisi nii hästi üle elas ja leidis uued kohad, mida külastada, nii et ka võileivad olid äh, mällu sööbivad. kuna me olime vipid, siis meie buss nii-öelda pidi sõitma üle rohumaa või muru. bussijuht natukene tõrkus sõitmast, sest ta kartis, et ta jääb sinna kinni aga, aga siis öeldi, et, et te peate minema, teie bussi peal on vipid ja, ja, ja siis me ikka ütlesime, et ega me nii tähtsad ka ei ole, et me peame nüüd bussi sinna kinni sõitma. eriti meeldis mulle hotell, sest seal, see on see hea e, leebra asem, kui sa oled suitsetaja, siis sa tahad suitsetada pärast õhtusööki ja, ja, ja selles hotellis oli tõesti võimalik istuda tugitooli maha ja äh, ja nautida elu. käisime ka ühes eh, farmis, eh, kus tundub, et eh, oli toimunud üleminek, aga esialgsetest raskustest oli üle saadud ja, ja, ja nad näitasid, kuidas süsteem toimib ja, ja mida peab tegema selleks, et süsteem toimiks. ma tean, et mõned kolleegid on pettunud, aga tegemist on põllumajanduse jaoks väga olulise öö, kultuuriga. Ehm, ühes kohas eh, olin hämmastunud, kui kõrget üüri peavad ehm, eh, piimatootjad maksma kogu see tulu antakse üle maaomanikule, kes ei pruugi isegi selles riigis elada, nii et selle sõnum, selline toetusmeede on vale ja teiseks, kui eh, piimatootmine on nii kasumlik Iirimaal, et nad saavad sellist üüri maksta, e, siis tuleb tõesti Brexitist e, suur peavalu. käisime ka ähm, hobuste, võiduajamise hobuste aretuskeskuses e, ja, ja tänasel päeval, kui meil on kunstlik viljandamine, siis meil ei ole vaja neid märasid vedada tuhandeid miile selleks, et paaritada neid, võiks kasutada teisi võimalusi, aga eh, selle taga on ka nii-öelda suured panused ja, ja need, kes panuseid teevad, nendel ei ole ju vahet, et kas eh, mingi võidusõiduhobune on kunstliku viljastamise teel saadud või mitte. nii et mina tahaksin eh, tõesti suhelda Iiri põllumeestega, küsida otse nende käest, kuidas, eh, mida nad asjadest arvavad, kõik eh, seal riigis rääkisid ainult Brexitist, nad teavad, et, et see on suur asi ja asi tuleb nende jaoks korralikult lahendada. ja lõpetuseks, mida press kirjutas meie visiidi ajal? väga huvitav oli öeldakse, et Iirimaast saab äh, Brexiti ohver ja et meil on vaja äh, toetust Euroopa Liidult, äh, kompensatsiooni. oli neid, kes ütlesid, et Euroopa Liit võib-olla annab seda, aga teile ei meeldi see madal ettevõtte tulumaks ja kui te tahate Brexiti kompens-, eh, kompensatsiooni, siis tuleb tulumaksu tõsta, mis jälle omakorda neile ei meeldi, aitäh! Eh, va bene, è sempre molto interessante ascoltare. väga hea. härra Anju sõnavõtt on alati väga huvitav kuulata. aga nüüd eh, kolleeg, palun sealt. aitäh. aitäh selle kokkuvõtte eest, väga oluline on jagada neid eh, mõtteid ja osaleda nendel külaskäikudel ja mina tahaksin tänada proua McGinnisit, kes võttis meid vastu väga heldelt ja väga leidlikult, leidis lahendused kõigile ootamatustele, mis meie teele sattusid. meie külaskäigu kava oli väga huvitav ja isegi kui seda muudeti, siis andis see meile ikkagi võimaluse näha, et mil määral mõjutab Iiri põllumajandust Brexit ja vastupidiselt sellele, mida rääkis härra Agnew, tundub, et meil on ikkagi tõsine mure Iirimaal sellega seoses ning see on mõistetav, sest asi ei puuduta mitte ainult suhteid ülejäänud Euroopaga, millega seoses Iiri põllumeestel on mure, vaid seoses eh, nende suhetega Põhja-Iirimaa ja Alsteriga. ja need suhted on palju paranenud suure reede kokkuleppest alates ja nüüd eh, on tekkinud äh, väga head suhted Põhja- ja, ja Lõuna-Iiri põllumeeste vahel ning äh, väljavaated, kus siis äh, ühe, Ühendkuningriik lahkub kokkulepeta Euroopa riigist, on hirmutavad, sest see tekitab automaatselt ju piiri nende territooriumide vahel. ning me käisime ka Äh, just hobustega seotud äh, ettevõtetes ja see on prantslaste seisukohast ka huvitav teema, sellepärast et äh, Normandias on hobuste võiduajamine väga, väga kuum teema, kust mina pärit olen ja tõesti, inimesed olid väga mures seoses sellega, kas on võimalik hobuseid, kuidas on võimalik neid toimetada Euroopas teistesse kohtadesse, sest praegu toimub see läbi Ühendkuningriigi. ja nüüd äh, loomulikult pärast Ühendkuningriigi lahkumist see nii lihtne enam ei ole, kui kerkivad piirid. nii et mure on väga suur. ja see oli minu jaoks väga oluline. ja me kavatseme Jean Artüiga, kes on minu kolleeg, äh, selle teemaga tegeleda ja, Iiri poolega suhelda. vastuvõtt oli väga hea põllumeeste poolt, ükskõik kui suure ettevõttega oli tegemist, me käisime nii üsna rikastes ettevõtetes kui ka väga väikestes ettevõtetes, kui ka eksperimentaalettevõtetes, kus tegeldi uurimisega alles. uuriti siis kultuuride rotatsiooni ja oli näha, kuidas Euroopa Liidu toetus läks asja ette. selleks, et oleks võimalik üle minna põllumajanduses paremale praktikale. ning ma usun, et meie ülesanne on teavitada inimesi sellest, et Euroopa Liidus on Horisont Euroopa taolised programmid olemas, mis tuleb uues rahastamiskavas. on olemas võimalused teadusuuringuid läbi viia kõigil nendel teemadel ning äh, minu meelest oli väga meeldiv käia ja väga meeldiv on praegu siin põllumajanduskomisjonis kolleege näha, kes käisid äh, käisid äh, sellel külaskäigul meie naistega, selle delegatsiooni naistega, kes on samuti põllumajandusega tegelevad, mina küll otseselt põllumajanduses ei tegele, aga ma olen valitud piirkonnast, mis on väga põllumajanduslik, kus väga paljud inimesed, äh, inimesed minu ümbert äh, tegelevad sellega ja sain, sain rääkida sellest oma kolleegidega, see oli väga meeldiv, aitäh Meri! Bene, grazie a te, cara Karim. Adesso la parola a Nicola Caputo e poi di nuovo. aitäh, nüüd saab sõna Nicola Caputo ja siis pärast uuesti Merle Kienes. tahtsin alustada sellest, et äh, tänada Iiri kolleegi, iseäranis Meri McKinnesit. see külaskäik oli tõesti suurepärane ja Mary oli suurepärane organisaator. tahaksin tänada loomulikult ka teisi Iiri kolleege, kes meiega käisid, see, see külastus oli suurepärane, nõndanimetatud roheline Iirimaa on, on koht, kus tuleks käia iga parlamendi koosseisu ajal, sellepärast et see näitab seda, missugune põllumajandus võib olla meie külaskäigu ajal kohtusime põllumeestega, sõime nendega koos. lasime ennast võõrustada nende pool kodus ning saime ettekujutuse sellest, mida tähendab olla põllumees Iirimaal. kõige olulisem, äh, mis äh, minu jaoks selle külastuse vältel oli, see, kui hästi need äh, põllumehed on haritud, kui avatud on nad uuele tehnoloogiale ning kui teadlikud nad on tuleviku probleemidest äh, ja kui valmis nad on kaitsma keskkonda, et need olid asjad, mis mulle meelde jäid. nii et minu jaoks samuti oli tegemist küllastusega, mis jääb meelde mulle eluks ajaks. ja see, see veenis mind uuesti, kui, kui tubli riik Iirimaa on. loomulikult on väljakutsed, on suured probleemid üleval seoses Brexitiga, millest rääkisid kõik inimesed, kellega me kohtusime, aga sellest hoolimata usun, et Euroopa Liidu toel ja Iiri parlamendi liikmete abil on meil võimalik Iiri põllumajandust toetada. aitäh, Meeri, soovisid sõna, palun? lühidalt tahaksin lihtsalt tänada kolleege kommentaaride eest. kas veel keegi soovis sõna? härra Buda kõigepealt, jah. jah, suur tänu. juhataja, tahaksin lühidalt tänada proua McInnest suurepärase külaskäigu eest Iirimaale ja tahaksin rõhutada seda, et me oleme näinud äh, Mm, häid näiteid, me oleme juba oma Rumeenia põllumehi saatnud Iirimaale selleks, et õppida nende kogemustest. ja kui me räägime loomapidamise teadusuuringutest, siis see oli tõesti muljetavaldav, milline teadus selles valdkonnas Iirimaal toimub, see oli muljetavaldav. põllumajandustootjad ise ei suuda toime tulla kogu selle tehnoloogiaga Eh, tahaksin komisjoni tähelepanu pöörata sellele, et eh, Brexit võib olla Iiri põllumajandustootjate jaoks selline viitsütikuga pomm. Nad rääkisid meile, et nende eh, töötlemisvõimsus mõlemas riigis, nii Iirimaal kui Ühendkuningriigis, õigemini vajab kokkulepet nende kahe riigi vahel ja kui seda ei ole, siis on võimalik, et Iiri põllumajandustootjad ei suuda turule püsima jääda, peavad oma eh, põllumajandusettevõtted kinni panema. nii et Euroopa Komisjon peaks olema siin väga ettevaatlik eh, selles osas, kuidas nad Brexiti kokkuleppe sõlmivad ja eh, Iiri piiriküsimuse lahendavad Mariann, palun, suur tänu, suur tänu soojade sõnade eest, me oleme tõesti kõik siin väga tänulikud, kõik me iirlased siin komisjonis, aga tahaksin viidata eh, George Agnew kommentaarile, aitäh, et eh, selle kommentaari eest, eh, härra Agnew on UKIP-i esindaja, kes ütleb, et Brexit on suur asi ja, ja, ja suur asi ka Iiri põllumajandustootjate ajal Ehm, mul on väga hea meel, et sa sellest aru saad ja, ja et sinu kolleegi, eh, ole, kahju, et, et sinu kolleegid sellest enne aru ei saanud, enne kui te hääletasite Euroopa Liidust lahkumise poolt, sest tagajärjed Iirimaa eh, inimestele, põllumajandustootjatele on ääretult rasked kui Ühendkuningriik lahkub ilma kokkuleppeta. nii et see, mida Stewart ütles, on õige, aga seda ei ole kerge saavutada, kui te olete nii pikalt olnud nii tihedalt seotud ajaloos eh, ja ka Euroopa Liidu liikmesriikidena seotud, siis selle suhte murdmine on praktiliselt võimatu. kolleegide toetus üle kogu Euroopa on äh, väga suure tähtsusega ja, ja Iiri rahvas on tänulik selle eest. ma loodan, et te selle sõnumi viite tagasi oma riikidesse. Ähm, äh, pole kahtlustki, et, et Iirimaast äh, saab nii-öelda ohvritalv. meie oleme alati teid valmis tootma, teid to-, toetama, aga mingit seost ei ole loodud sellega, et me peame ettevõtte tulumaksumäära tõstma see teema on Iirimaa jaoks nii äärmiselt tundlik küsimus. E-, Euroopa Liit on ju, selle algmõte on olnud olla rahuprojektiks ja Põhja-Iirimaal on see rahu saavutatud ja on oluline, et rahu säiliks, me oleme osa laiemast kogukonnast Euroopa Liidust, mis tagab selle rahu püsimise, et meil on see ühine nimetaja. ja ma loodan, et Brexit ei too kaasa piiri äh, Iirimaale. Ehm, see on tõesti minu jaoks väga oluline, mina ei hääleta millegi sellise poolt, mis piirid tagasi tood-, tooksid, eriti kõva piiri tagasi tooksid. see on väga oluline meie jaoks, kahjuks Brexit on eh, tekitanud olukorda, et mõned inimesed eh, on muutunud nii-öelda radikaalsemaks ja karmimaks, kui nad varem olid nii et see aruanne on hea ülevaade ja mälestus sellest visiidist, mis meil toimus. aga me lootsime, et teie kolleegid äh, saaksid aru, kui emotsionaalne ja tundlik küsimus Brexit on nende inimeste jaoks, keda mina esindan ja me peame kõik pingutama selle nimel, et, et probleeme mitte juurde tekitada. aitäh, Mariann! kolleegid, suur tänu! ma usun, et me võime nüüd liikuda edasi kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, agrikomisjoni koordinaatori soovituste heakskiitmine, kui kommentaare ei ole, siis on need heaks kiidetud. ja nüüd tuleb jätta hüvasti. kohtume taas viieteistkümnendal oktoobril. suur tänu, koosolek on lõppenud